Uh, kas me tohiksime nüüd alustada? Right, good afternoon everyone uh.... tere pärastlõunat kõigile. meie esimene päevakorrapunkt täna on tööhõivepoliitika suunised liikmesriikides. arvamuste vahetus kõigepealt ilma raportita ja sõna saab härra Jüri. tõesti, meil ei ole veel raportit. ja teisipäeval võttis koordinaatorite koosolek vastu otsuse, et tekst läheb tõlkide kätte ja seitsmeteistkümnendal mai on tekst juba arutamiseks ka väljajagamisel. kõigepealt tahaksin öelda, et minu töö aluseks on Euroopa Komisjoni ettepanek mis puudutab nõukogu otsust ja Euroopa Parlament peab sellele reageerima volinik Andor oli siin eile ja nõukogu, nagu härra volinik ka kinnitas, võttis need suunised vastu ja tekst peab siis meil ka nüüd saadaval olema. Need, kes ei ole tekstiga tutvunud, nendele ma võin öelda, et tegemist on integreeritud suunistega, mis on avaldatud Euroopa Komisjoni kodulehel. saatsin variraportööridele tekstikoopia täna ja kinnituseks varem öeldule võin öelda, et olen valmis enne raporti esitamist tõlkimise, tõlkijatele äh, konsulteerima kõigi variraportööridega. olen valmis konsulteerima muudatusettepanekute üle nüüd kõigepealt mõned üldmärkused. tekst iseenesest on väga üldine. ilmselt on see nii seetõttu, et praeguses formaadis olevad suunised peavad liikmesriikidele sihtmärgid seadma ja nende suuniste elluviimine jääb hiljem liikmesriikide pädevusse. tekstis on püüdetud, püütud siiski viiteid rahastamisele vältida, sest see jääb ka liikmesriikide otsustada. samas on viidatud siiski Euroopa Sotsiaalfondile ja tundub, et tervikuna tekst siiski väldib rahastamise teemat ja minu jaoks on see probleem. kavatsen seda ka raportis välja tuua, sest need integreeritud tööhõivesuunised peavad, peavad olema ju vastu võetud osana Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, mis võeti vastu juba oktoobris või novembris, seega me peame ju midagi teadma tööhõive rahastamisest. ja võib-olla sel põhjusel ongi tekst väga üldsõnaline. teisest küljest on tekstis samu asju mitu korda üle korratud mitme peatüki sissejuhatus on sarnane ja mitmes eh, peatükis on nagu kopeeritud eelnevate osade lõike. seetõttu arvan, et seda teksti tuleks nagu filtreerida, ei ole mõtet igasuguseid asju ikka ja jälle üle korja, korrata. ja veel üks üldine märkus. mitmed olulised elemendid on lihtsalt välja jäetud, näiteks ühtekuuluvuspoliitika. sulgudes on tehtud viide sellele, et regionaalne, sotsiaalne, majandus Äh, sidusus on väga oluline osa suunistest, aga see ongi kõik. see ei ole kindlasti niisuguse teksti puhul piisav. vaatame nüüd need suunised läbi. komisjon ja nõukogu arvavad, et kakskümmend neli suunist, suunise punkti oli liiga palju, seega tuleks keskenduda näiteks kümnele tööhõivesuunisele. aga muuta nad integreeritud või kombineeritud suunisteks. siin räägitakse struktu-, struktuurilise tööpuuduse vähendamisest, tööhõive suurendamisest, aga samas pole midagi konkreetset öeldud, kuidas seda teha. teine oluline punkt puudutab äh, õppimisvõimaluste loomist tööturul, näiteks elukestvat õpet, need on punktid seitse, kaheksa ja üheksa, seal räägitakse haridussüsteemi suutlikkuse tõstmisest tundub, et need kaks suunist siin tegelikult räägivad ühest ja samast teemast, pole selge, mikspärast siin jällegi korratakse asju üle. number kümme pole just otseselt tööhõive seisukohast oluline, aga seal räägitakse sotsiaalse eraldatuse ning vaesusevastasest võitlusest ja räägitakse, et ilma selleta pole võimalik, või tähendab, ilma töökohtade loomiseta pole see võimalik, see on loogiline. aga see ongi kõik, mis seal tekstis leidub. tundub, et see on nagu kunstlikult sinna pandud, see osa. ja mulle tundub üldse, et ähm, selle teksti toimetamisega peab veel palju vaeva nägema Suur tänu. Elsorolom, hiszen mindenki ismeri a tíz tervezett irányelvet, először csak a címét. lubage mul siis need kümme suunist või kavandatud direktiivi üles lugeda. integreeritud suunised on osa strateegiast Euroopa kakskümmend kakskümmend või õigemini nad on selle aluseks ja seetõttu tuleb nad vastu võtta ja ellu viia koos selle strateegiaga. eilses diskussioonis jõuti volinik Andori ja esimees Peresi vahel kokkuleppele, et see protsess ei ole täielik kui äh, Euroopa Parlamendile ei anta sõnaõigust, ei äh, anta tõlgitud tekste, et nad saaksid arutada seda teksti. ainult alles septembri lõpuks saame me parlamendis oma arvamuse avaldada suuniste kohta, kiiremini me tegutseda ei saa, aga nõukogu kavatseb siiski mingisuguse teksti varem vastu võtta töötatakse välja tekst, mis on liikmesriikidele teadmiseks. aga samas ei arvestata Euroopa Parlamendi pädevusega selles äh, protsessis. Äh, minnakse mööda õigusest konsulteerida rahvusparlamentidega, Euroopa Parlamendiga. Need on põhimõttelised küsimused. ja nüüd jätkame nende suuniste lahkamist. üks nende suuniste ülesanne on tagada finantsstabiilsus makromajanduslikul tasandil, vähendada eelarvedefitsiidi probleeme euroalal, toetada teadusuuringuid ja arendustegevust, arendada äh, digitaalühiskonda, mis on punktis neli kirjas, samuti on vaja tõhustada rohelise majanduse edendamist, vähendada kasvuhoonegaase, kaasajastada keskkonda, tööstust, see kõik on tore. ja alles seitse ongi see suunis, mis räägib otseselt tööhõive struktuurilise töö, tööpuuduse vähendamisest, kaheksandas räägitakse kvaliteetsetest töökohtadest, nende loomisest vastavalt tööturu nõudmistele. elukestvast õppest räägitakse, kõrgekvaliteedilistele töökohtadele vastavate oskuste andmisest. number üheksa räägib jällegi koolitusest, haridusest. vajadusest hariduse kvaliteeti tõsta, suurendada inimeste kaasatust ja kümnendas punktis räägitakse sotsiaalsest kaasamisest ja vaesusevastasest võitlusest. tekstis räägitakse jätkusuutlikust majanduskasvust, vastasel korral ei saa uusi töökohti luua, tekstis räägitakse vajadusest ambitsioonikate reformide järele, tagamaks makromajanduslik stabiilsus, räägitakse finantssüsteemi elujõulisusest. jälle keerame lehte hariduse kvaliteet ja sulgudes on viide üht, ühtekuuluvusele. aga mingit otsest viidet ei ole, lihtsalt nõutakse, et liikmesriigid peavad reformid läbi viima. punkt seitse, seal räägitakse tööturul osalemise vajaduse suurendamisest räägitakse, paindlikust turvalisusest, Euroopa Sotsiaalfondi võimalustest, struktuurilist tööpuudust tuleb jällegi vähendada, ja ja sotsiaalkindlustussüsteeme tuleb samuti liikmesriikides reformida. So-, sotsiaalkindlustussüsteem, mis on finantseeritav, peaks olema inimestele kättesaadav. kogu süsteemi loogika on selles, et püütakse nagu õpetada, mitte alt üles initsiatiivile toetuda. me oleme parlamendis ka rääkinud sellest, et paindlikkusesse tuleb suhtuda nüansseeritult, tuleb kaaluda erinevaid tööhõive võimalusi, töölepinguid äh,, füüsi-, töötamist füüsilisest isikust ettevõtjana ja uued äh, regulatsioonid tuleb välja töötada erinevatele äh, elanikkonnarühmadele. ma usun, et kõik nõutu-, nõustuvad sellega. me oleme ka nõus sellega, et äh, osad vajavad erilist abi ühiskonnas, näiteks noored või siis eakad, puuetega inimesed, need on siin eraldi välja töö-, toodud samuti need, kes on kuidagi tööturult kõrvale jäänud. tööturu vahendust tuleks tõhustada. selle punktiga on seotud ka digitaalühiskonna teema. uudiseks on see, et liikmesriikidelt palutakse läbi vaadata oma finantssüsteem ning maksundussüsteem. siin on ka maksusüsteemile viide. on välja toodud ähm, see, milline osa maksukoormusest jääb tööturul osalejatele, milline osa ettevõtjale. samuti äh, on räägitud mitmes kohas äh, naiste ja meeste võrdsusest, võrdsest palgast, samuti legaalsete sisserändajate võrdsest kohtlemisest, puudega inimeste võrdsustamist teistega, me rääkisime sellest ka eile. ning äh, lõpuks räägitakse ka FIE-dest vanuserühmas kakskümmend kuni kuuskümmend neli eluaastat on Lissaboni strateegia eesmärk olnud tagada seitsmekümneprotsendiline tööhõive, nüüd on tekstis lausa seitsekümmend viis protsenti välja pakutud ja korra-, see on üle korratud ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, seega kümne aasta pärast peaks saavutatama kogu Euroopas seitsmekümne viie protsendiline tööhõive. tööhõive, elukestev õpe, need on nagu võtmesõnad, võimalus naasta tööturule on väga oluline sellest räägitakse siin tekstis äh, seoses erinevate oskuste ja pädevustega. samuti räägitakse vajadusest äh, liikumisele seatud tõkked kaotada see on iseenesest hea mõte, aga seda pole selgitatud põhjalikult, mis see tähendab tegelikult. mida see tähendab näiteks oskusteta töölistele, noortele, eakatele, ma ei taha siin üle korrata seda, mis, mis selles tekstis on niigi juba mitu korda üle korratud. jällegi suunis number üheksa räägib haridusest, aga mina ei mõista, mikspärast kaks peatükki on pühendatud haridusele, kindlasti on vaja tõhusamat koolitust ja haridussüsteeme haridussüsteemi kõiki tasandeid tuleb arendada. samuti tuleb suurendada äh, noorte kodanike osalust kõrghariduses, see on väga oluline strateegia kakskümmend kakskümmend punkt. ja jällegi, samad numbrid korratakse ikka jälle üle, räägitakse koolist väljalangejatest ning rõhutatakse, et igal hariduse tasandil peab hariduse andmine olema paindlikum, rohkem kohandatud tööturu vajadustele kõrghariduse saanute arv peab kümnelt protsendilt neljakümnele, neljakümneni tõusma. ja viimane suuniste punkt, kaasav ühiskond, vaesusevastane võitlus. jälle räägitakse olulisest vaesuse vähendamisest, aga selles tekstis ei nimetata mingisuguseid äh, konkreetseid näitajaid, mille järgi mõõta vaesusevastast võitlust. räägita, osa vaesusevastasest võitlusest on kindlasti diskrimineerimise vastane võitlus, jällegi viidatakse elupõlisele õppele ja vajadusele väldida diskrimineerimist ähm, mis tahes alusel, kõik peavad saama võimaluse haridust saada, sotsiaalsüsteemi tuleb reformida ja uuendada ja samas tuleb tagada finantstasakaal nendes süsteemides. sihtgrupid on samuti nendes suunistes üles loetud. Need on siis need kõige kaitsetumad elanikkonnarühmad, kes ilmselt võivad langeda e-, eraldatusesse ühiskonnas, ühe vanemaga pered näiteks, puuetega inimesed, lapsed, eakad kodanikud, seaduslikud sisserändajad, puuetega inimesed. kahekümne viie miljoni võrra vähendada. kokkuvõttes väga üldine tekst, liiga palju liiasust, ülekordamist ja eh, siin ei eh, selgitada sugugi detailides, kuidas neid suuniseid ellu viia, aga see on ka loomulik, neid detaile lihtsalt praegu ei teatagi samas pole me nimetatud ühtekuuluvuspoliitikat ega mind, ega mingit statistikat ega näitajaid, mille alusel olukorda hinnata. hinnata tulemuslikkust. kultuuripoliitikat pole üldse nimetatud. see on oluline majandusharu tööhõive seisukohast ja Euroopa Liit saab, saaks nii tööhõivet äh, edendada kui ka selle kaudu majanduskasvu soodustada, seega lugege see tekst, mis teil äh, nüüd tänasest alates on ka kättesaadav veebis läbi ja mina olen valmis konsulteerima variraportööridega ja kõigi nendega, kes soovivad sõna sekka öelda. aga meil on kindlasti ka hiljem võimalus seda teksti täiendada. suur tänu! proua Turunen mikrofon on nüüd lõpuks sisse lülitatud, suur tänu, härra Ööri. suur tänu ka proua Piresile selle eest, et ta on kaitsenud parlamendi seisukohti tööhõivesuuniste osas. ma nõustun täiesti sellega, et meid on tõesti kõrvale tõrjutud antud küsimuses. suur tänu seega ja loodetavasti suudame me oma positsioone paremini kaitsta nüüd sisulise poole pealt tahaksin ma öelda, et äh, milline on täpselt see muutuste loogika endiste ja praeguste suuniste vahel? ka härra Öri ütles, e, et tekst on pikk, aga midagi konkreetset seal eriti sees ei ole. võib-olla selgitate samuti nõustun ma härra Ööriga, et äh, need küsimused peavad olema seotud ka eelarvestamisega. ka see küsimus on meie jaoks oluline. me soovime ka konkreetsemaid mõõdikuid ja eesmärke noorsoo küsimustes, sotsiaaldumpingu küsimuses siin on üsna karm sõnastus, aga meil on tarvis selgemat arutelu suuremas osas äh, Euroopa liikmesriikidest äh, suureneb varimajandus, vähenevad sotsiaaltoetused. see ei ole just hea näide sotsiaalsest Euroopast ja liikmesriigid peavad nendele arengutele vastu astuma. seda peab tegema ka Euroopa Liit nii läbi äh, regulatsiooni, vaid äh, kui äh, ka läbi parema õigusaktide ellurakendamise. samuti on vaja mainida korralike töökohtade küsimust antud suunistes. me teame, et, et Euroopas on kaheksateist miljonit töötajat, kes on tegelikult, elavad alla vaesuspiiri. samuti arvan ma, et peaks olema suurem side tööhõive ja majandussuuniste vahel. ei ole mingisugust konkreetset, midagi konkreetset öeldud selle kohta, kuidas liikmesriigid soovivad töökohti luua ja millised kohustused nad endale võtavad. sest äh, nende eesmärkide saavutamiseks on tarvis suuri investeeringuid. jah, ma nõustun täiesti härra Ööriga, teha on veel vaja palju tööd ma tänaksin härra Öörit avatud lähenemise eest ja loodetavasti suudame me seda dokumenti kvalitatiivselt oluliselt parandada. suur tänu. ennem kui ma annan kellelegi teisele sõna, tuleks ära mainida, et meie ajakava on üsna tihe ja antud küsimuse peame, arutelud peame lõpetama kümne minuti pärast. me saame seda asja veel arutada, kui härra Orri on valmistanud oma raporti ja siis arutelud, kui ma õigesti aru sain, toimuksid seitsmeteistkümnendal mail. viis kõnelejat on veel soovinud sõna, palun tehke võimalikult lühidalt, et me saaksime tänase päevakorra ka korralikult läbi võtta. kõigepealt proua Kornilsen. suur tänu ma arvan, et siia ettepanekutesse on sisse kirjutatud palju ilusaid sõnu, aga konkreetsetest meetmetest, konkreetseid meetmeid napib. konkreetsed poliitikad tähendavad selgeid eesmärke, sanktsioone ja rahasummasid. näiteks tuleks tegeleda üleilmastumisfondiga, sotsiaalfondiga, mis on seotud samuti töökohtadega Euroopa kakskümmend kakskümmend, kakskümmend strateegia peaks ka kaasama kõiki kuluvaldkondi, et me saavutaksime mingisuguseid konkreetseid tulemusi. tulemuste saavutamiseks on vaja ka kõigepealt teada, millised on eesmärgid. eesmärgid peaksid olema selged ja diferentseeritud, samuti peaksid olema näidikud väga selgelt defineeritud näiteks Hollandil on naiste tööhõive osas selged eesmärgid, aga sinna on öö, kaasatud kõik eh,, Holland on täitnud need eesmärgid, aga, aga ainult seeläbi, et on ka, on üle kaasatud kõik naised, kes isegi töötavad näiteks paar tundi päevas ja kahekümne viie euro eest nädalas. suur tänu! For... suur tänu ka lühikese sõnavõtu eest. proua Köns, suur tänu. tõesti, tegemist on võrdlemisi üldise tekstiga. tuleb ja ära vaadata, oodata ka, kuidas selle ellurakendamine toimuma saab. peamiseks probleemiks on minu arvates see, et majandus tööhõive ja vaesusevastase võitluse suunised ei ole piisavalt omavahel ühendatud. näiteks soovime me suurendada tööhõivet ja eraldi veel räägime diskrimineerimisest ja selle vastasest võitlusest, kuigi need kaks küsimust on omavahel seotud. siis räägime eraldi ähm, kvalifikatsioonist ja eraldi hoopis vaesusest Need kaks on omavahel seotud. haridus peab äh, algama, haridustee peab algama väga varasest äh, elueast ja haridustase on otseselt seotud tööhõivega. meil on olemas juba ühenduse meetmed, mis saaksid mõjutada tööhõive määra ja võidelda äh, vaesuse vastu. ühtekuuluvuspoliitika uuendamine mängib siin võtmerolli ja me peame uurima tõesti, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat reformida, saavutamaks oma eesmärke. suunis number seitse. peale sunnitud äh, tööhõive on samuti probleem, aga, aga hiljem saame me nendest asjadest veel rääkida. suur tänu! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ist schon einiges gesagt worden. Es gibt einige. Suur tänu. proua esinaine. ja siin nendes suunistes on tõesti palju häid asju sisse kirjutatud, aga minu arvates on sõnastus liiga ähmane algselt arvatavasti need suunised olid päris äh, head, aga läbi arutelude nad lihtsalt lahjenesid. meie eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kui, kui nad seda ei ole, kui me ei kaasa suurt hulka inimesi, siis ei ole me oma kohust täitnud, nagu ka komisjoni nõukogu. volinik ütles selgelt, et ta soovib vähendada tööpuudust, kuigi ta ei öelnud täpselt, kuidas ta seda kavatseb teha me peame tõesti rõhutama häid töökohti, me ei soovi täistööhõivet iga hinna eest ainult, me ei soovi saavutada täistööhõivet läbi kehvade töökohtade, pealesunnitud töökohtade või ajutiste lepingute. me peame vähendama tööpuudust tõesti Euroopas ja me ei, ei pea mitte ainult parandama inimeste Äh, võimalust tööd leida, vaid me peame tagama ka, et uued töökohad oleksid ohutud. me peame era, eraldama piisavalt ressursse, ületamaks praegune kriis, samuti peame me tegelema ähm, meetmetega, mille eesmärgiks on töötundide vähendamine, nagu näiteks Saam- äh,, Saksamaal see kaitstud paindlikkuse küsimus, kahju, et see on päris alguses kohe ära mainitud. praeguse kriisi ajal maksustatakse töötajaid niigi palju ja eile volinik ei vastanud küsimusele ebavõrdsete tingimuste kohta Euroopas. Taani olukord on Euroopas erandlik, Saksamaa lähenemine kaitstud paindlikkusele on väga erinev seega me peame tagama ka turvalisuse töötajatele, mis puudutab struktuurset tööpuudust, siis me peame olema palju selgesõnalisemad ja lähenema diferentseeritult. meil on tarvis ka korralikku ajakava ja me peame selgeks rääkima, mida me täpselt millal soovime ette võtta eile öeldi, et see oleks liigne sekkumine liikmesriigi siseasjadesse, aga mina arvan, et liikmesriigid soovivad suuremat konkurentsi valdkondades, kus see on vajalik. kaheksandas, üheksandas punktis räägitakse kvalifikatsioonist, see on tõesti oluline, aga miks on meil see kümneprotsendiline eesmärk siin? näiteks haridusvaldkonnad on, mõjutab palju suuremat protsenti lastest. kümnendas punktis räägitakse vaesusest ja minu arvates on oluline ka see töötavate inimeste allpool vaesuspiiri elamine. samuti peame me keskenduma palgalõhedele, aga tuleb ettevaatlikult läheneda ettevõtetele, äh, kes kasutavad riigi toetusi selleks, et äh, vähendada palgalõhesid. me peame ühelt poolt küll ette võtma midagi eelarve olukorra kohta äh, osas teatud liikmesriikides, aga teisalt soovitakse lähimuspõhimõtte äh, paremat rakendamist, seega me peame olema ettevaatlikud siin tasakaalu leidmisel. me, ma, me, ma olen täiesti valmis kolleegidega koostööd tegema ja kindlasti suudame me seda dokumenti parandada. suur tänu, kolleegid, palun rääkige lühidalt, proua Harkin. suur tänu, proua esinaine, ma teen lühidalt, ma nõustun härra Ooriga, ma vaatasin need suunised lühidalt läbi, haridusest räägitakse kümme korda, koolitusest kaheksa korda. ja seda ainult kahes suunises siin räägitakse ka elukestvast õppest ja nii edasi ja nii edasi. ühesõnaga, palju on kordusi, ma ei hakka neid äh, suuniseid ükshaaval lahkama, see on juba tehtud. aga minu peamine küsimus on, kuidas neid eesmärke saavutada, meil on tõesti paremat sidet tarvis äh, tööhõive ja majandussuuniste vahel, kui vaadata neljandat punkti, äh, kus räägitakse digitaalsest majandusest, teadus- ja arendustegevusest ja nii edasi, see on otseselt seotud uute töökohtade loomisega ja meil, meie peame looma tingimused, kus ettevõtjad saavad luua paremini uusi töökohti. ajuti tun-, kui ma loen seda dokumenti öö, äh, tundub mulle, et see on täiesti absurdselt üldsõnaline, ei mainita näiteks eelarvet, ei, ei mainita näiteks ühtekuuluvus- või üleilmastumisfondi. seega, kuidas me kasutame ära oma käsutuses olevaid vahendeid, kuidas me oma eesmärke saavutame? ja ma nõustun ka kolleegidega, et meil on tarvis keskenduda rohkem öö, noortele ja töötavatele vaestele. suunised ise on lõpetuseks tule, tule, tuleb öelda, suunised ise on väga ilusasti kirjutatud, kuid midagi konkreetset seal eriti ei ole. suur tänu, härra Handel. Äh. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad. eelmisel kõnelejal on igati õigus. peame pisut julgemalt asjadele lähenema paavsti äh, ringkirjades on ka rohkem konkreetsust kui selles siin. igaüks võib teha, mida ta siin soovib ja samas võib ta ka kõik tegemata jätta. paljudega asjad, asjadega ei tegeleta siin üldse. Eurostat ütleb et, et kuuskümmend protsenti töökohtadest on ajutised töökohad või ajutiseks muutumise ohus, see on ohuks liikmesriikides ja sellepärast peab komisjon suunistes sellega ka tegelema, kui ta seda teinud ei ole selles dokumendis. teiseks, kui me tahame arutada kaitstud paindlikkuse teemat Euroopas, sest meil on liiga palju paindlikkust ja liiga vähe kaitstust, siis kogu dokumendis on selle kohta üks lause ja see lihtsalt ei ole piisav. ja kui sotsiaaldialoogi õõnestab Euroopa Kohus, sellepärast et töötajate õigused on ohus, siis peame nendes suunistes olema ka väga sõnaselged selle kohta, millised on õigused, mis peavad olema osa sotsiaaldialoogist ja mida me peame progressiivseks sotsiaalpoliitikaks Euroopas mis võtaks arvesse ka konkurentsivõime, et me saavutaksime progressiivse konkurentsivõime Euroopa Liidus ja luua sel viisil töökohti. Need on kolm aspekti, mis on selles dokumendis puudu ja ma arvan, et variraportööril on siin suur töö vaja teha. Thomas Mann. Thomas Mann, palun. suur tänu, proua esinaine. paavsti võrd-, paavstiga võrdlemine on, on üsna kohane, need paavsti kirjad on mõnikord väga luulelised. ja paljud, paljudel juhtudel on Rooma viinud asju palju rohkem edasi kui liikmesriigid. nii palju siis härra Händelile, see nimi Händel ise muidugi kõlab ka üsna musikaalselt, kuid see ei ole muidugi meie nüüd igapäevane tegevus päris. ma ei ole väga kaugel teie lähenemisest. ma tegelikult küsisin eile, et millised võimalused on Euroopa Komisjonil, arvestades seda, et paljud liikmesriigid kasutavad või mõõdavad protsendilisi näitajaid kõikjal, kus vähegi võimalik seda ma silmas pidasingi. kui me tahame enam Euroopat, siis peab meil olema rohkem ühist, peame saavutama selle läbi koordineerimise ja koostöö. Ehm, e, kas, ma ei arva, et me peaks hakkama otsima süüdlasi ja koostama musti nimekirju. Need riigid aga, kes on midagi positiivset teinud, peaksid saama tunnustust ja rohkem rahalisi vahendeid peaks olema võimalus korraldada asju tõhusamalt. mis puudutab kaitstud paindlikkust, äh, proua Rühmi koostab selle kohta raporti, ebatüüpiline töö näiteks kuulub selle valdkonna alla. see ei ole otseselt seotud suunistega, kuid siingi tuleb mõelda kaitstud paindlikkusele ja ma tuleksin selle teema juurde tagasi, kui me hakkame järgmist raportit arutama. Euroopa Sotsiaal- fondi on tõepoolest vaja reformida. me ei ole selle kohta saanud küsimusi esitada. seega ma tahaksin teada raportöörilt, kas, kas me tahame tõesti seista Sotsiaalfondi ja selle vahendite eest. see, need on vahendid, mis lähevad otseselt tavainimeste käsutusse, Euroopa Sotsiaalfond on eduka saavutuse mudeliks. peab olema selgelt näha, et me oleme tõesti midagi saavutanud, peame olema avatud ja peame olema valmis alustama dialoogi kõikidega. nüüd ma tuleksin tagasi härra Ööri juurde lühikeseks kokkuvõtteks, kuid meil on arutelu sellel teemal seitsmeteistkümnendal mail, tuletan meelde. suur tänu mul ei olegi väga palju enam öelda. tegin äh, märkmeid ja ootan kolleegide ettepanekuid. minu sooviks on koostada tekst, esitada see tõlkidele tõlkimiseks nii et siis äh, meie ees olev dokument äh, võiks muutuda paremaks ootan ka muudatusettepanekuid, meeldigu see meile või mitte. see on üks kõige aktuaalsematest küsimustest üldse. üks olusem, olulisemaid probleeme, mis inimesi üldse huvitab, seega me tõepoolest tahame paremaid, paremini kasutatavaid suuniseid. suur tänu, härra Jüri. enne kui me läheme järgmise raporti juurde, tervitan külalisi proua Peresi külalised Obervilje linnavalitsusest. tere tulnud, tere tulemast, järgmine päevakorrapunkt on ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär, turvaline paindlikkus ja sotsiaalse dialoogi uued vormid ja sõna saab proua Grüni. suur tänu, proua esinaine tegemist on omaalgatusliku raportiga ja teemaks on ebatüüpilised töölepingud. kõigepealt ma tuletaksin meelde, et reegliks on tähtajatu alaline tööleping, kuid tuleb siiski kohaneda uut tüüpi tööturule ning me peame tõdema, et on liikmesriikides erinevat tüüpi töölepinguid ning me peame neid kuidagi reguleerima, selleks et vältida kõikvõimalikke kuritarvitusi. tüüpilistes lepingutes tuleb kindlasti säilitada ka paindlikkus ettevõtete jaoks, kuid samas kaitstus töötajatele, kes äh, võtavad need lepingud vastu. tüüpilistes, ebatüüpilised lepingud äh, vajavad seega äh, liigitamist, me peame pisut selgust tooma praegu olemasolevatesse lepingutesse, äh, vaatama, mis, millised head tavad on erinevates liikmesriikides, sellele tuleks kindlasti tugene, tugineda, kaitstud paindlikkuse puhul räägitakse sageli Taanist, kuid võiks mainida ka teisi liikmesriike, kus on huvipakkuvaid lepingutüüpe. kriis on pisut ka suurendanud nõudlust paindlikkuse järele, ebatüüpiliste lepingute järele. ma tuletasin muidugi meelde, et äh, reegliks peaks jääma tähtajatu alaline leping, kuid kui inimene on kaotanud töökoha, siis on tingimata tarvis, et ta kiiresti leiaks uue töö. seda ma võin täheldada ka Prantsusmaal. mida pikem on töötuse periood, seda raskem on tööle tagasi pöörduda ning ebatüüpilised lepingud võivad siin olla lahenduseks äh, sellisel hetkel, et inimene võiks kiiremini tööturule tagasi pöörduda. kõikjal muidugi esineb ebaseaduslikku tööd, kui me paremini reguleerime ebatüüpilisi lepinguid, kui me pakume erinevaid lepinguid, siis see võimaldab ehk ära hoida seda tüüpi ebaseaduslikku töötamist. kaitstud paindlikkuse osas paindlikkus ettevõtetele, kuid eelkõige kaitstus töötajatele. see ongi omaalgatusliku raporti mõte. me loomulikult mõistame, et ettevõtted ja veelgi enam tänasel päeval neil on raske hinnata tulevast tööturgu pikemas perspektiivis. ja sellepärast on neil ka raske äh, tähtajatuid töölepinguid pakkuda. ebatüüpilised lepingud kaitstud paindlikkuse raames võivad olla siin lahenduseks just äh, praegusel keerukal ajahetkel kuid loomulikult peab tegemist olema ajutiste meetmetega. ning äh, töötaja karjääri rahuldav kulgemine loomulikult äh, ei tohi lubada mingisuguseid väärnähtusi seoses äh, ebatüüpiliste lepingutega, kuid samas, kui inimene ei saa töötada sellepärast, et ta peab kedagi hooldama või sellepärast, et tal on vaja rohkem aega enda tarbeks, see võib olla selliste inimeste jaoks lahenduseks. see võimaldab säilitada töökoha, mis vastab nende konkreetsele olukorrale, võimaldab paremini sobitada era- ja tööelu. ning karjäärikaitse tähendabki seda, et me peame mõtlema töötajate õigustele, peame mõtlema sotsiaalsetele õigustele, mis peavad olema sarnased kui tüüpilist, sarnaselt äh, võrreldes tüüpiliste lepingutega ja me peame mõtlema ka uut tüüpi sotsiaaldialoogile. see on esmatähtis äh, ametiühingute osalusel, ametiühingud on hästi kursis tööeluga ja neid oleks igati vajalik integreerida sotsiaalpoliitikasse. nii palju sissejuhatuseks, ma ei tea, proua esineja, kas, kas ma vastan kohe muudatusettepanekutele, mille kolleegid on saatnud või alustame arutelu ja vastan pärast. ma arvan, et oleks võima-, oleks mõttekas alustada arutelu ja siis äh, võiksite ühtlasi pärast kommenteerida ka muudatusettepanekuid. kõigepealt härra Kamarati. Grazie, president. La proposta che la collega... suur tänu, proua esinaine kolleegi ettepanek on igati huvipakkuv. olukorra analüüs on huvipakkuv ja lisaks rõhutatakse ka teatud väga olulisi põhimõtteid, mis on tähtsad, kui me tahame, et meie koostöö võiks olla viljakas. ma piirduksin mõningate aspektidega ainult mis on tekstis kajastamist leidnud. kui me räägime ebatüüpilistest lepingutest, siis tuleb lähtuda põhimõttest, et me lähtume siiski tähtajatust lepingust kui võrdlusmomendist, millega kaasnevad, eh, mida võib-olla, mida esineb erinevates, erineval kujul, kuid kus peetakse kinni teatud eeskirjadest me ei saa läheneda sellele küsimusele üksikjuhtumipõhiselt. seepärast on väga tähtis, et töötajatel oleks valik vastavalt äh, sellele, kuidas nad soovivad oma elu kujundada. mõned inimesed soovitavad teatud ajal töötada tähtajalise töölepinguga äh, erinevatel tingimustel kui näiteks nende vanemad või, või elukaaslased ma arvan, et me peame arvestama töötajate soovidega. teiseks, tähtajatu tööleping või tähtajaline tööleping, ebatüüpiline tööleping võib olla positiivne mitmeski mõttes. me peame mõtlema inimväärsele tööle selle, see on tähtis põhimõte, millest tuleb igasuguse lepingu puhul kinni pidada ja siin on just tähtis teavitamine. ühelt lepingutüübilt teisele üleminek äh, peaks, äh, peaks olema töötajatele võimalik, näiteks ametivahetuse puhul. koolis me õppisime üht, vanasti võis äh, samal ajal töötada kakskümmend aastat, kuid nüüd koolitusel saadud oskused aeguvad ja seepärast on tähtis tänapäeval elukestev õpe ning äh, on oluline osaleda koolitustel. ja veel üks tähtis asi. Euroopa majandust kahjustab äh, sageli illegaalne töö, sellel on erinevaid vorme. me võime rääkida illegaalsest välismaalaste tööst äh, või ähm, deklareerimata tööst ja millega ei kaasne üldse mingisuguseid töölepinguid. seega oleks hädavajalik võtta meetmeid võitlemaks seda tüüpi illegaalse tööga, sest sellel on negatiivne mõju töötajatele, kuid samuti ka konkurentsile, sest suhted ettevõtete vahel Äh, satuvad samuti löögi alla. seega erinevatest instrumentidest ei piisa, meil peaks olema sihistatud poliitika selleks, et võidelda illegaalse töö kõikide vormidega. ja nagu ma ennist ütlesin, rõhk tuleb asetada ka kvaliteedile, kvaliteet on väga tähtis eesmärk. Äh, ka õigused on väga tähtsad, inimeste, töötajate põhiõigused on üldised, neid tuleb äh, austada nii tähtajalise kui tähtajatu lep-, lepingu puhul. ja ma arvan, et just äh, sellise lähenemise puhul saame me võidelda kõike selle vastu, mis on ebatüüpiline töö mm, vormiliselt, kuid mille ainus eesmärk on vähendada ettevõtte kulutusi. esmatähtis äh, instrument äh, liikmesriikides tagamaks üleüldisi õigusi on seadus, kuid me ei tohi ka unustada äh, kollektiivläbirääkimiste tähtsust. Äh, indiviidi õigused on tähtsad, kuid läbirääkimised on kollektiivne õigus, mis on sam-, sama tähtis õigus. igaühel peab olema võimalus olla esindatud, see on osa kodanikuõigustest, see on osa tänapäevasest kultuurist ja see aitab ära hoida ka sotsiaalset dumpingut ja edendada töö sotsiaalset rolli. niisiis, kolleegi ettepanekus sisalduvad need erinevad aspektid, ma olen esitanud äh, muudatusettepanekuid, teised kolleegid teevad kindlasti seda samuti. ma arvan, et me tuginesime siin meile esitatud dokumendil. edasi tuleb jõuda konsensuseni ja igaüks saab siin anda oma isikliku panuse. suur tänu. kolleegid. juba eelmise päevakorrapunkti arutamise ajal ütlesin, et me peaksime töötingimuste regulariseerimist pidama prioriteediks. see ei ole suusoojaks öeldud, seetõttu olen ma esitanud vastavad muudatusettepanekud. standardsete töötingimuste kohta ning samuti selle kohta, mis puudutab äh, tavatöötingimuste asendamist ebatüüpiliste töötingimustega. oluline on mitte ainult käsitleda kogu protsessi institutsionaalset külge, vaid rääkida ka näiteks töö ja pereelu ühitamisest tööajaga seoses suur tänu, proua esinaine. minu arvates on väga oluline toonitada, et kui me soovime kaitstud paindlikkust ja seda ka, et see toimiks, siis tuleb arvestada ka tööturul sotsiaalkindlustusega inimene peab töö kaotamisel ka mingisugust tuge saama. elu läheb edasi, inimest ei tohi kodust välja ajada selle tagajärjel. inimene peaks saama võimaluse koolituseks, täiendkoolituseks, võimaluse liikuda ühest sektorist teise sektorisse, liikuda tööturul seetõttu on vaja paika panna korralik tööturupoliitika, mis võimaldab ka plaane teha, meetmeid võtta ja aidata kõiki neid, kes töökohast ilma jäävad. kui me räägime kaitstud ka,, töötajate kaitstusest, siis äh, kui kaitstus on olemas, siis on ka paindlikkus tagatud. meie Taanis oleme muide tohutuid summasid tööturumeetmetesse pannud. peaaegu kuus ja pool protsenti meie SKT-st läheb tööturumeetmete toeks, seetõttu meil ongi paindlik tööturg loodud. kui aga ringi vaadata teistes riikides, siis on näha, et äh, inimestele jagatakse välja kohutavate tingimustega töölepinguid, kannatatakse häbiväärseid palku ja nii edasi vaatamata igasugustele direktiividele, mis tööturgu reguleerivad, meil on siin osalise tööaega töötajate ja tööaja direktiiv ja nii edasi ja nii edasi, aga olukord on ikka väga keeruline ja e, töölepingud on ikka väga segased töötajate jaoks, väga keeruline on ka e, sobitada lepinguid olemasolevate direk-, direktiivide raamesse toetan raportööri ette, ettepanekuid, aga tahan veel rõhutada, et kaitstud paindlikkus ei ole samas ka eh, mitte mingi imevahend, eh, mis aitaks kõik probleemid lahendada. meil peab olema ikkagi piisavalt tagatud turvalisust, et oleks olemas ka paindlikkus. Läbjörg, palun suur tänu, proua esinaine. tahaksin tunnustust avaldada proua Grönile eh, tema raporti puhul. ta on teinud mitmeid ettepanekuid selle kohta, kuidas töökohti paremaks muuta. nii nagu eelkõnelejad, tunnen ka mina, et normiks peaks olema kas siis tähtajatu leping või pikaajaline leping sellised lepingud peaksid olema reegliks, mitte järjest laienev ebatüüpiliste lepingute kasutamine, äh, mis toob kaasa vähem koolitust, vähem täiendkoolitust, madalamaid pensione, mis kokkuvõttes ohustab ka töötaja ohutust töökohal ja tervist. vaatame, mida Euroopa Komisjon on näiteks ette pannud pensionifondide reguleerimise osas. tundub, et eh, selles ettepanekus juba aktsepteeritakse, et A-tüüpilised või ebatüüpilised lepingud saavad normiks. kõik need eh, teemad tuleb arvesse võtta siis, kui pensioniküsimusi arutatakse. samuti arvan, et eh, deklareerimata või illegaalne töö on midagi, mille vastu tuleb võidelda. sellel on oma mõju. mitte ainult üksikisikutele, aga äh, ka tervele sotsiaalkindlustussüsteemile Euroopas. me ei peaks kasutama nüüd kriisi ettekäändena selleks, et äh, ebatüüpilisi lepinguid järjest rohkem kohaldada, alahinnates töötajate õigusi. kriisi tulemusel on võetud mitmeid meetmeid. Nad mõjutavad ka töötajate töötingimusi ning järjest rohkem on tekkinud ebatüüpilisi tööolukordi töötajate jaoks. järgmine kõneleja, palun suur tänu, proua esinaine. mina mõtleksin pigem selle peale, mis peaks olema selle raporti eesmärk. minu arvates peaks see olema meie komisjoni avaldus, millega öeldakse, et tähtajatud lepingud on norm me võime välja tuua erinevate uuringute tulemused, mis näitavad väga selgelt, et kui reegliks on ainult tähtajatud lepingud, siis inimeste sissetulekud vähenevad, sotsiaaltoetussüsteemid halvenevad, pensionisüsteemid ei taga samuti inimeste turvalisust ja veel üks aspekt äh, minu raportist. kui ainukesed lepingud, mida pakutakse, on tähtajalised, tähendab see seda, et nad ei saa, inimesed ei saa töötamise ajal läbida koolitusi, sest ei ole, ei ole mingisuguseid kokkuleppeid juhatuse ja töötajate vahel juhatusel ei ole mingisugust äh, motivatsiooni koolitust pakkuda. mina olen pärit vaesest piirkonnast äh, ja üritatakse üles ehitada uusi tööstusi, aga inimesed ei soovi seal töötada, sest pakutakse ainult tähtajalisi lepinguid. suur tänu teid, teile selle eest, et te mainisite ühtekuuluvuspoliitikat, sest vaestemates, vaesemates piirkondades on väga keeruline saavutada äh, kõrgema kvalifitseerit-, äh, kvalifikatsiooniga tööjõutaset, äh, sest ei pakuta korralikke töökohti. samas võib meie raporti sõnastusest hoopis vastupidiselt aru saada et et tähtaajalised lepingud oleks meie arvates justkui äh, kõige parem lahendus, teiselt küljelt meie hoopis arvame, et tähtaajalised lepingud võimaldavad inimeste paremat elukvaliteeti. suur tänu! kõigepealt tahaksin ma tänada Pascal Grünit suurepärase töö eest antud dokumendi kallal. tegemist on olulise raportiga. mina ei ole päris nõus mõningate kolleegide märkustega. minu arvates ei räägita siin tekstis lihtsalt väärtustest pidades silmas, et äh, siin tekstis räägitakse, äh, ei pooldata äh, tähtajatuid lepinguid. kuna me elame väga kiiresti muutuvas, keerulises ja konkurent, tiheda konkurentsiga maailmas. kas teile meeldivad tähtajalised lepingud või mitte, tuleb tunnistada, et nad on väga äh, järjest rohkem ebatüüpilist laadi. raportis meeldib mulle kõige parem, äh, rohkem see osa, kus räägitakse, kirjeldatakse lihtsalt olukorda il-, ilma oma hinnangut andmata. meil on vaja saavutada maailmas mingisugune kord praegusel hetkel on tegemist väga reguleerimata olukorraga, ei ole ka paika pandud, kes vastutab mille eest, näiteks tööohutuse plaanis. me elame sellises hallis piirkonnas, kus äh, kehtib ainult toores jõud. me ei ma ei hakka siin hinnangut andma selle üle, sellele, kas äh, atüüpilised lepingud on head või halvad. selle asemel peaks keskenduma sellele, millised on atüüpilise, ebatüüpilise lepinguga inimese õigused ja kohustused, nagu me teeme seda tavalepingutega inimeste puhul Euroopa tööõigust kui sellist ei ole, aga äh, erinevad reeglid äh, on paika pannud, millised on töötajate õigused ja kohustused. tavalepingute puhul me peaksime seda tegema ka ebatüüpiliste lepingute puhul. kas see meile meeldib või mitte, me peame selliste lepingute olemasoleva, olemasoluga leppima sest paljud viimastel kuudel kadunud töökohad ei tule kunagi tagasi ja suur osa töötuks jäänud inimesi saavad uuesti tööd ebatüüpiliste lepingutega. seetõttu on tegemist väga olulise omaalgatusliku raportiga, äh, mis vaatab tõesti tulevikku ja tegeleb sellega, kuidas uute väljakutsetega hakkama saada. suur tänu, Toomas Mann! suur tänu, proua esinaine. härra Ööri mainis väga olulist aspekti minu arvates. suur tänu raportöörile suurepärase töö eest. me ei saa tõesti kõiki gruppe üht, ühtemoodi käsitleda, erinevusi on palju samas see suur muudatusettepanekute hulk minu arvates ei näita, et raport oleks puudulik, vaid et tegemist on nii tähtsa valdkonnaga. täisajaga töökoht on küll väga tor- äh,, äh täistööhõive on küll väga tore, aga kui me, aga me ei tea, milline saab olema tulevik, millised faktorid töökohtade loomises tulevikus olulist rolli mängivad. seetõttu ma arvan, et me ei peaks täistööhõivet kasutama sellise märksõnana. me peaksime tunnistama, et teatud hetkedel on tarvis paindlikumat lähenemist töökohtade loomisele samas tuleb tagada, et inimeste töötingimused oleks korralikud, nad peavad, inimesed peavad suutma ennast tunda, tundma, et nad on tuleviku arengutes oma rolli mängimas. proua Schröter mainis siin vaesemaid piirkondi, kus inimesed on tänulikud, et neil üldse mingisugune töö on ja seda võivad tööandjad ka ära kasutada me peame looma tingimused, äh, mis äh, läbi alaline tööhõive muutub normiks ja inimestel on võimalus, valik, ka valikuvõimalus. meil aga ei peaks olema mitte ainult eesmärgid paika pandud, vaid me peame silmas pidama ka reaalsust. ma olen väga tänulik, et härra Kristjanson mainis kaitstud paindlikkust nii et temagi koostas väga hea raporti. ilmselgelt on turvalise paindlikkuse puhul tarvis ka märkimisväärselt suurt turvalisust. selleks on aga tarvis tugevaid sotsiaalpartnereid. meil on tarvis sotsiaalpartnereid, kellega me suudame kokkuleppele jõuda läbi sotsiaalse dialoogi loomulikult on parem, kui sotsiaalpartnerid on kaasatud võrdsesse arutellu, selle asemel, et ühte gruppi diskrimineeritakse. samuti peame me vahet tegema seadusliku ja ebaseadusliku töö vahel. volinik Spiidla teatas, et Äh, on, äh, ütlevad inimesed, kui võimud üritavad äh, päevavalgele tuua ebaseaduslikku tööd, siis inimesed ütlevad, et tegemist on võimude sekkumisega. ma arvan, et ta, meil on tarvis paremaid kontrollimehhanisme ja seeläbi saame me tõesti saavutada sotsiaalse tulumajand-, turumajanduse. suur tänu, Pascal, suurepärase raporti eest, ma olen kindel, et me suudame jõuda ka kompromissidele äh, Äh, võttes arvesse kõiki neid nüansse, mis tänases arutelus on esile kerkinud. hat mich in der diskussion um die beschäftigungspolitischen äh, leitlinien härra Mann mõistis mind tööhõivesuuniste arutelus äh, vististi valesti, kuid seda oli ka tarvis selleks, et tema nali naljakas oleks. ilmselgelt ka tema enda nimi, Toomas Mann, on seotud erinevate tähendustega. proua Klüni raport on heaks aluseks meie edasiseks tööks ja see on ka raporti mõte, härra Mann. kui kui Euroopa Komisjon äh, mõistaks, et meie enda raportid on väga üksikasjalikud, siis nemad, nemad nii üldiste suunistega välja ei tuleks, ka need oleks üksikasjalikumad. samas me peame siin parandama siin raportis nii mõndagi ja jõudma kompromissidele paljudes aspektides. jah, härra Mann me ei räägi siin sellest, et me lihtsalt rõhutame liigselt täistööhõivet, me räägime siin pigem sellest, et ebastandardsed töökohad ja ebatüüpilised lepingud on muutumas normiks. Jaapanis näiteks on seitsekümmend protsenti töölepingutest ebatüüpilised ja meie ei soovi sellise olukorra tekkimist me ei soovi, et liiga palju inimesi peaks tegelema eb ebatüüpilise tööga. mina olen olnud kaasatud puidutööstuses, tekstiilitööstuses, tegelenud kvali-, kollektiivlepingute sõlmimisega. ja siin tuleb tunnistada, et töötajatelt nõutakse rohkem paindlikkust ja ei pakuta piisavalt palju turvalisust. härra Ööri ütles, et ebatüüpiliste lepingutega inimeste õigused ja kohustused peavad olema võrdsed. mina ütleksin, et kohustused küll, aga mitte õigused näiteks inimesed, kes on, on saanud sa,, saavad tööd läbi agentuuride ajutiste lepingutega, kui nad hakkavad oma õigusi nõudma, siis nad ei pruugi üldse mingisugust tööd saada. töönõukogudes on suur vahe tähtajatu ja tähtajalise lepinguga töötajatel. Nende staatus on erinev. seega proua Grüni raportit on võimalik tõesti parandada. pidada nüüd silmas kahe tuhande seitsmenda aasta tööhõiveministrite avaldust, kus öeldi, et meil on tarvis häid töökohti, siis jah siia on sisse kirjutatud palju toredaid asju, head peretingimused, head töötingimused, kvaliteetsed töökohad ja nii edasi. Euroopa kodanikud hindaksid Euroopa Liidu selliseid otsuseid, see oli oluline ministrite avaldus ja me peame seda ka praegu silmas pidama. suur tänu, suur tänu, minulgi on paar märkust teha siit arutelust tundub selguvat, et kui ebatüüpiline leping on mõne inimese oma valik, siis meil ei saa selle vastu midagi olla, aga seda ei tohi inimestele peale suruda, seetõttu ma olen minagi esitanud paar muudatusettepanekut füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, sest tundub, et nemad sageli nendest valemitest jäävad täiesti välja. viis kuni kümme protsenti inimestest aga on füüsilisest isikust ettevõtjad ja seda omal tahtel. Nad ei ole väikeste ettevõtete omanikud, vaid tõesti FIE-d. samas äh, ei ole nad kaasatud sellesse õigel, õigusloomelisse protsessi ja seda olukorda tuleb, üritan oma muudatustega muuta. veel üks asi mõningad inimesed soovivadki ajutisi töölepinguid, sest neil on tarvis hoolitseda kellegi lähedase eest ja ka seda tuleb silmas pidada, sest äh, ebatüüpilisi lepinguid ei tohi keelata inimestele, kellel on neid tarvis. inimestele, kes näiteks peavad hoolitsema oma sugulaste või laste eest. see, sellised lepingud on nende valik. kõik ebatüüpilised lepingud ei ole kuritarvitava iseloomuga mõned loomulikult on ja nende vastu tuleb võidelda. samuti tuleb võidelda deklareerimata töökohtade vastu. aga me ei, peame lahti saama arusaamast, et ebatüüpilised lepingud on halvad ja alalised lepingud on head. me peame leidma selle õige tasakaalu nimelt kui ebatüüpiline leping on inimese oma valik, siis pole sellel häda, häda midagi. teine küsimus, millega mu muudatusettepanekud tegelevad, on kollektiivlepingud, sellist traditsiooni pole igas liikmesriigis tegelikult olemas. kui see traditsioon on olemas, siis need lepingud tõesti töötavad, toimivad hästi, aga kui seda traditsiooni ei ole, siis ei peaks eeldama, ja ei peaks, ja ei, ei saa ju eeldada, et igal liikmesriigi traditsioonid on samasugused. ja seda silmas pidades tuleb tunnistada, et me ei saa ühte süsteemi kõikidele peale suruda. me ei saa ka peale suruda, et kõik suured sotsiaalpartnerid on aruteludesse kaasatud, sest selliseid gruppe on ju väga erinevaid aga proua Grüni, nüüd sõna uuesti teile kommenteerimaks äh, muudatusettepanekuid ja vastamaks küsimustele. tänan, proua esinaine. tänan kõiki kolleege sellel arutelul osalemise eest ja muudatusettepanekute esitamise eest. ma üritan kõikidele vastata. härra Kohverati kõigepealt Te olete esitanud palju muudatusettepanekuid ja iga kord olete rõhutanud, et tuleb lisada sõna kriis. mina rääkisin kriisist küll teatud kohtades paar-kolm korda ja seletuskirjas samuti. ma leian, et see raport ei pea keskenduma ainult kriisile, sest ebatüüpilised lepingud eksisteerivad ka teistel perioodidel, seepärast ma ei arva, et seda tuleks iga kord rõhutada. muidu see, see oleks pigem kitsendava iseloomuga siis te tuletasite ka meelde, et äh, tähtajatu leping peab olema normiks, rääkisite elukestvast õppest, see on väga tähtis, rääkisin ka illegaalsest tööst, see on siin kõik olemas ja kollektiivläbirääkimised muidugi ka. härra Kohverati on juba lahkunud, on üks muudatusettepanek, millest ma päris hästi aru ei saanud, aga ma küsin tema enda käest järele. on ka veel üks muudatusettepanek, mis minu meelest on väga hea ja jagan tema seisukohta kuid ka siin on mitu korda meelde tuletatud seda, et tähtis on äh, pere ja tööelu äh, kokku sobitada ning ebatüüpiline leping võib siin olla just äh, hea variant. ja ebatüüpilised lepingud ei tohiks kuidagi siin olla problemaatilised. nüüd järgmine kõneleja, mis mind siin häiris, proua, oli see, et äh, tüüpilised lepingud teile ei meeldi. ebatüüpilised lepingud teile üldse ei meeldi. ma ei saa sellega nõustuda. on, on olemas raamlepingud, need on alati olnud olemas, see võib olla valik. võib-olla on siin tegemist ka tõlgendusega tegelikult see, et neid mingisugusesse raamistikku seata, seatakse. tõepoolest ei tohi tekkida liiga suurel arvul ebatüüpilisi lepinguid, mida sõlmitakse reguleerimata viisil ja mis tooksid kodanikele kaasa raskusi, eriti sotsiaalkindlustuse mõttes. härra Kristensen rääkis polüvalentsusest. ma olen teiega nõus. kui me oma tegevust, tööelu alustasime siis tol ajal oli meil üldiselt elukutse terveks eluks ja täna on tegemist äh, sellega, et me vahetame mitu korda töökohta, seega elukestev õpe on siin väga tähtis. koolitus on väga tähtis nende inimeste jaoks, kellel puudub töö, kes või kes on tööturul, kuid kes äh, võivad sattuda silmitsi muudatuse töökohavahetusega. tähtis on see, et töötaja peaks äh, suutma jääda tööturule. ja raporti eesmärgiks ongi äh, just pidevalt äh, mõelda elukestvale õppele. Te rääkisite libaettevõtetest, libafiiedest. tõepoolest, seda ei tohiks täna enam eksisteerida Euroopa Liidus inimene on kas palgatöötaja või FIE, kahevahelist varianti ei ole olemas ja see tõepoolest toob endaga kaasa suuri raskusi. härra Barra, ma kuulsin, mida te ütlesite sotsiaalkaitse kohta, ma olen teiega igati nõus. Prantsusmaal eelmisel aastal äh, võeti vastu otsus nende inimeste kohta, kes lahkuvad ettevõttest, et nad võiksid kaasa, kaasa võtta oma õigused oma täiendava haiguskindlustuse, täiendavad õigused sotsiaalkindlustusele, seda mitme kuu jooksul, kui nad lahkuvad töökohast. just selline lähenemine peakski meil olema ebatüüpiliste lepingute puhul, et anda inimesele rohkem kindlust, see kehtib ka pensionite puhul. kui ma siin raportis räägin sotsiaalkaitsest, siis ma pean silmas kõiki kõike neid, kõiki neid erinevaid asju ning ka muidugi töötuhüvitisi. ma ei taha, ma arvan, et kriisi ei tohiks ettekäändena tõepoolest kasutada selleks, et ebatüüpilisi lepinguid järjest rohkem oleks, kriis on raskusi lihtsalt juurde toonud, rask- ja, ja mina ise töötasin varem transpordiettevõttes kolm-neli aastat tagasi Ähm, auto, veoautojuhid täieliku tööhõive tingimustes valisid pigem ajutised lepingud ja neil oli selline valik võimalik, kuid täna enam valikut ei ole. täna on ettevõtetel raskused, on raske leida töökohta. ja me peame seda ka meeles pidama. proua Schröter, te rääki-, rääkisite alalistest lepingutest, mis peaksid olema normiks, seda ma ka rõhutasin alguses ja seda me peame alati silmas pidama. kui tegemist on ajutiste lepingutega, isegi ettevõtete jaoks ei ole see minu arvates lahendus, sellepärast et inimeste motivatsioon ei ole sugugi sama, elukestev õpe, täiendõpe, siin ma olen nõus härra Baariga, pensionid eesmärgiks on, ma rõhutan veel kord, ähm, luua raamistik juba olemasolevatele lepingutele, mis on olemas erinevates liikmesriikides. Saaba Jüri, ma tänan sind äh, toetuse eest. Äh, sa ütlesid, et tuleb mõelda äh, tulevaste töötajate värbamisele pärast kriisi. see on ka minu jaoks tähtis, jah sest ähm, kriisist, äh, kriisi lõppemise järel on, on ettevõtted mures. Nad äh, ei tea, milline saab olema nende turg tulevikus ja seega nende tegevuse, me võime rääkida majanduse taastumisest. kõigepealt äh, hakataksegi pakkuma ebatüüpilisi lepinguid ettevõtete poolt ja sellepärast tuleb olla väga tähelepanelik ja üritada neid paremini reguleerida. Toomas Mann, ma tänan sind. sinu poolt esitatud muudatusettepanekud on huvipakkuvad, eriti mis puudutavad kaugtööd. ma unustasin nad ilmselt, nii et tore, et sa need meelde tuletasid. ebatüüpilise töö määratlus. ma juba ütlesin seda, kuid ma arvan, et siin me jõuame kompromissideni härra Hendel. suur tänu. Teie muudatusettepanekud tundusid mulle üsna pessimistlikud, kuid kuulates teie sõnavõttu, sain ma siiski pisut kindlustunnet juurde. ja ma arvan, et me ehk jõuame kokkuleppele kompromisside osas, sest minu lõppes, lõppeesmärk lõppude lõpuks on ju täielik tööhõive ja see, et kõik saaksid tähtajatu töölepingu ja minu eesmärk ei ole sugugi mitte nii väga poliitiline, ma olen endiselt ühe suure ettevõtte personalijuht ja teen seda oma igapäevase tööna. nii et me ilmselt võime jõuda üksmeelele mõneski küsimuses. sotsiaaldialoogi äh, puhul rääkisite te ajutistest töötajatest, kes saavad töö läbi agentuuride. Prantsusmaal aastal kaks tuhat kaheksa võeti vastu seadus, mis sätestab et äh, ajutise töö agentuurid, töö saanud inimesed võivad ka osaleda töönõukogudes. sotsiaaldialoog eeldab, et tööandjad ja töötajad kohtuksid võimalikult sageli selleks, et leida lahendusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel. proua Linn muudatus, teie muudatusettepanekutega oli mul pisut raske, sest nagu ma ennist ütlesin, äh, võib-olla füü-, on kas füüsilisest isikust ettevõtjad või palgatöötajad. kaitstud paindlikkus puudutab palgatöötajaid. ja iga kord mainida tekstis FIE-sid ei tundu mulle ol-, olevat siin tekstis õige. Euroopa Parlamendi puhul peame me koostama teksti FIE-de kohta, kus räägitakse ka libafiedest ja võib-olla tuleb parandada ka kaitstust. ma mõistan, mida te soovisite öelda. kuid mulle ei, ei tundu, et minu tekst on selleks nüüd õige koht, kus rääkida FIE-dest, aga me võime selle juurde tagasi tulla Te rääkisite sotsiaaldialoogi tähtsusest, rääkisite äh, liikmesriikide erinevatest traditsioonidest, olen nõus, kuid dialoog kõikidel tasanditel ja kõikjal on alati esmatähtis. on tähtis, et töötajad osaleksid võimalikult palju ettevõtte elus, sama, samuti kui ettevõtete juhid. ma tänaksin kõiki ja räägime taas sellel teemal siis, kui me räägime kompromissidest yes,. suur tänu, suur tänu, proua Grüni. kindlasti tulevad mõned teiega hiljem muudatusettepanekuid arutama. hääletus tuleb tööhõivekomisjonis teisel juunil ja täiskogu hääletab juunis seda raportit. nüüd räägime edasistest sammudest noorte tööturule juurdepääsus soodustamisel. palun, Emilia Turunen. suur tänu. ma tänan kõigepealt kõiki suure töö eest, muudatusettepanekute eest. usun, et oleme valmis kompromissideks, et teksti edasi viia. palju muudatusettepanekut täiendavat teksti, muudavad seda paremaks, ma hindan neid muudatusettepanekuid väga ja need ettepanekud jällegi, mis tahavad olulisi muutusi teksti sisse viia, nende puhul on vaja veel natukene omavahel arutada. nüüd põhjenduspunkt E räägib noorte ja noorte naiste diskrimineerimisest. mina olen ise teinud siin muudatusettepaneku, mis täpsustab punkti proua Rapti ja teised on samuti oma muudatusettepaneku esitanud ning siin on võimalus kompromissiks. põhjenduspunkt F võib tunduda vastuolulisena. väga paljud vähemalt on esitanud muudatusettepanekud selle kohta, seega tahaksin selgitada, miks ma olen niisuguse teksti koostanud. minu jaoks on see võtmetähtsusega küsimus ja miks ma muudatusettepaneku koostasin ja nimetasin Suurbritanniat, Prantsusmaad ja Taanit ja mitte sellepärast, et äh, neid kuidagi näpuga näidata nende poole ja halvustada neid, vaid tahtsin öelda, et nende näide ei ole Euroopa noortele hea. võib-olla võib teisi näiteid ka tuua, aga mm, te nägite, ma nimetasin ka oma koduriiki. ülioluline on käsitleda ka Eh, eriküsimusi, näiteks sotsiaaltoetusi, palku eh, ja võimalust noortele sõltumatu elu tagada. ma ei arva, et eh, madal, madal miinimumpalk oleks parem kui ligipääs sotsiaaltoetustele härra Helmer, proua Rapti ja teised on parandanud seda punkti ja ma mõistan, miks te soovite mingisugused konkreetsed riigid või näited nüüd välja jätta. võib-olla saab selle küsimuse kuidagi lahendada, ma loodan. ja nüüd lõige üks. härra Helmer tegi ettepaneku, et poliitika ei peaks lähtuma õigustest, aga minu jaoks on see võtmetähtsusega punkt ja ma ei saa toetada niisugust mõtet. väga tähtis on läheneda just toetudes õigustele. ma tegin ka ise ühe uue muudatusettepaneku roheliste töökohtade kohta. kui me soovime uusi töökohti luua, noortele töökohti luua ja kaalume, millistes sektorites eh, neid luua, siis peame mõtlema, mida me tahame äh, tulevikku Euroopas näha, siis tuleb arvestada roheliste töökohtadega. ja nüüd lõige kolm, jällegi väga palju muudatusettepanekuid. toetan proua Raptit ja tema ettepanekut äh, noorte professionaalide toetamiseks äh, abirahadega efektiivne stiimul võib olla muidugi ka mingi madal miinimumpalk, aga eh, neid asju peab veel kolleegidega arutama. Prorabti ja Progruni rääkisid samuti oma muudatusettepanekutes finantsabist ja ma hindan nende ettepanekuid. Euroopa Sotsiaalfond ja sihtotstarbelised eraldised, nende kohta tundus mulle, et paljud, paljud kolleegid toetasid sihtotstarbelisuse mõtet. ja me jõuame kokkuleppele ja nüüd lõige kuus. Ähm, üks kolleeg tegi siin õppekavade täiustamise alase ettepaneku, tegelikult peab meeles pidama, et praktilised oskused ja teoreetilised oskused on tegelikult erinevad oskused, mõnedel võib olla ka eh, raskusi nende ühendamisega, seega eh, niisuguste oskuste ühitamisel või eraldi hoidmisel peab väga tähelepanelik olema, et vältida koolist eh, väljalangemist. ja järgmine punkt, mis puudutas praktikat, selle puhul tehti ka jälle väga palju muudatusettepanekuid, ma sain aru kiirelt aru, et ühest küljest tuleb eh, ettevõttesisesest praktikast ja, ja koolituse vahel vahet teha. ühest küljest antakse töökogemus noortele, kutsutakse need kuhugile tööle, niisugune võimalus antakse üliõpilastele, niisugused praktika võimalused on mm, nüüd kujunenud hoopis reguleerimata odava turu eh, sektoriks tööturul või odav, odava tööjõuturuks. ning teisest küljest on meil olemas need õpipoisiaastad Saksamaa, Austria ja eh, ja Taani on väga edukalt niisugust äh, süsteemi rakendanud, aga probleem on siin selles, et äh, väga paljud ettevõtted kriisitingimustes ei taha võtta praktikante või, või õpipoisse, seega kõik sõltub jällegi majanduse äh, arengust, kas majandus läheb ülesmäge või allamäge tegemist on kahe erineva probleemiga, mida, millele tuleks erinevalt läheneda ja seetõttu olen teinud jällegi äh, ettepaneku, et see praegune lõik tuleks kaheks jagada ja üks puudutab siis neid äh, oskuste äh, ettevõttesisese praktika küsimusi ja teine puudutab siis, teine osa puudutab äh, õpipoisiks olemist või praktikandiks olemist. ja nüüd lõige kaheksa, jällegi palju ettepanekuid. see puudutab Äh, tasuta haridust, nii kooliharidust kui ülikooliharidust ja siis punktid üksteist ja kaksteist, mis puudutavad kaitstud paindlikkust. punktides üksteist ja kaksteist olen lisanud veel neli ähm, kaitstud paindlikkuse elementi. sõnastust on mitmed parlamendiliikmed soovinud äh, parandada ja, ja tõesti, ma ei arva, et me peaksime komisjoni teksti juurde jääma, peaksime pigem need neli elementi välja tooma, mitte ainult paindlikkust rõhutama. või siis tõesti defineerime kaitstud paindlikkuse ise uuesti. mina olen avatud selles suhtes. Rohish seostab meie debatiga pensionitega, see on jälle väga oluline aspekt. lõige viisteist, selle puhul tahaksin öelda, et äh, lapsehooldussoodustustest saavad eelkõige noored naised kasu. paljud parlamendiliikmed on soovinud tekstis näha sõna vane, lapsevanemad, aga võib-olla ei saame kokkuleppele ka nendega. härra Higins kuuest on öelnud, et garantiisid tuleb noortele anda mitte nelja kuu pärast, neljaks kuuks, vaid kuueks kuuks. peame muidugi arutama, kas liikmesriikide seisukohast on see üldse realistlik. me peame ikkagi nõudma seda, mis on realistlik ja, ja rakendatav. ma ei taha rohkem detailidesse laskuda, aga veel viimane märkus, sest ma tahaksin muidugi ka teid ära kuulata ma käisin kaks nädalat tagasi eesistuja korraldatud äh, konverentsil Hispaanias eh, oli pühendatud noorte tööpuudusele, seal osalesid Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi noorsoorganisatsioonid, komisjoni ja eesistujamaa esindajad. mind kutsuti sellepärast, et eh, ma olin juba varem võtnud eesistujamaa Hispaaniaga ühendust selleks, et eh, konverents ja raportit kuidagi seostada ja tahaksin öelda, et tegelikult nõukogus on käivitunud terve protsess, mis on pühendatud noorte tööhõivele. protsess, protsessi eh, juhib praegu Hispaania, Hispaanias läheb juhtimine edasi Belgiale ja Ungarile ja eh, eesmärk on kaasata ka noorte nõukogud poliitika loomisse. nüüd eh, Hispaania soovib sotsiaalset eraldatust äh, tähelepanu alla, Ungari soovib noorte töökohtade loomist tähelepanu alla võtta, Belgia soovib noorte kaasamist rõhutada. huvitav on äh, muidugi nüüd öelda ka seda, et et see foorum oli üllatunud, et üldse keegi Euroopa Parlamendist äh, kohal oli äh, seetõttu arvan, et ähm, meie institutsioone võiks siiski kuida-, institutsionaalset koostööd võiks äh, tõhustada, muidugi on piinlik, kui, kui, kui meid ei ole näha ja vastupidi ka, seega ma olen valmis nüüd neid küsimusi äh, kõik, kõiki arutama variraportööridega. suur tänu, härra Sinaine ma ei oodanudki, et mulle kohe sõna antakse. tahan nüüd rääkida muudatusettepanekust, mille ma tegin ja mis soovis pigem eh, ühte osa välja jätta tekstist, mis võib mõnedele kolleegidele probleeme tekitada. see puudutab eh, Prantsusmaal rakendatud eh, nii-öelda tööle naasmiseks kohaldatavat minimaalset sissetulekut. noored tõesti ei saa sellist äh, toetust, kui nad on alla kahekümne kuue aasta. on selliseid noori, kellel tõesti mitte mingit sissetulekut ei ole. mina olen aga sellise minimaalse toimetulekutoetuse andmise vastu noortele, sest see tekitab väga sageli teatud äh, harjumuse abile loota. olgu siis tegemist noortega või, või vanematega, aga tõesti äh, minu meelest, minu meelest oleks kõige tähtsam noorte nii kiire tööturule tulek kui võimalik, olgu siis läbi mingi praktika või hariduse või koolituse äh, Eh, loomulikult, kui keegi on juba mida, midagi teinud, töötanud, siis eh, ilmselt ta on juba ka üle kahekümne viie aasta vana. me räägime siin toimetulekutoetusest, eh, mis peaks aitama inimest tööturule jõudma, aga samas inimene mitte midagi ei tee, saab seda toetust, seega ma hoiatan teid, see ei, ei ole meede, mis aitab äh, tööhõive suurendamisele kaasa, pigem aitab sellele kaasa haridus, koolitus, et inimesed ise kujundaksid oma aastat ja elu ja, ja jätkaksid inimväärikalt. nüüd härra Sergas muide soovitas ka selle punkti välja võtta ja ma eh, võin nõustuda temaga eh, ülejäänud punktidest, kui räägitakse koolitusega ja, ja väärikate töökohtadega, olen nõus raportööriga, ma toetan ka mõtet eh, praktika ko-, kohta, siis tõesti tuleks vaja, tuleks noortele üliõpilastele eh, ka kutse koolides õppijatele anda äh, otsekohe eh, praktiline töökogemus ja see peaks olema üldine lähenemine, eh, see peaks muutuma reegliks, nüüd eh, muidugi jälle tekib küsimus, kas meil on piisavalt ettevõtteid, kes tahavad kõiki noori integreerida, sest me teame, et on ju küll noori, kes tahaksid tööle minna ja praktikale minna, aga nad ei leia kohta nüüd stažööride, praktikantide tasustamine, see küsimus tõstatati ka eile siin peab tähelepanelik olema sellepärast, et kui kõiki praktika, kõikidele praktidele eh, nõutakse palka, siis on ka ettevõtteid, kes ei soovi üldse mingeid praktikante näha, sest tegelikult kannab need kulud ju ettevõte. kui mingisugust kompensatsiooni eh, noorele antakse praktika puhul, see on, see on ju ka hea, see, see ei pruugi palk olla mm, sest praktikandid tulevad sageli ettevõttesse, et tutvuda eh, vastavate ettevõtte tööga, lihtsalt neil ei ole vaja palka maksta selle eest. aga sageli on eh, alla kolmekuuseid praktikaid, eh, mis on lihtsalt noortele mõeldud selleks, et nad tutvuksid töökeskkonnaga. aga kui ja kui nüüd noor tööle võetakse kaheks-kolmeks äh, kuuks ja siis, äh, siis vallandatakse, siis äh, peaks talle küll mingisugust kompensatsiooni maksma. kui tõesti noor on võetud täistööajaga tööle selleks ajaks ja seetõttu peab niisuguseid aspekte tähele panema ma arvan, et see ongi kõik minu muudatusettepanekute eh, ko-, eh, kohta, me saame kompromisse veel edaspidi arutada, aga proua Turunen, tahaksin öelda, et väga hea mõte ja väga hea raport ja kindlasti tuleb selle kallal edasi tööd teha, tänan. <clears throat> härra Särkas, suur tänu, proua esinaine. minagi õnnit-, ütleksin Reili Turuneni suurepärase raporti puhul. ma esitasin muudatusettepaneku ja proua Reili Turunen küsis mult, miks. see äh, on muudatus number üheksa põhjenduspunkt F kohta. minu arvates on oluline silmas pidada, et äh, põhjenduspunkt F sõnastus on väga segane. asi ei ole selles, milliseid riike siin mainitakse, vaid tundub, et te ajate äh, äh, segamini aktiivsed ja passiivsed meetmed. tegemist on lihtsalt suvalise kriitikaga igasuguste meetmete kohta tööturule sisenemise aitamiseks. Hispaaniakeelne versioon ütleb, et need meetmed on süüdi selles, et noored inimesed ei saa alustada iseseisvat elu see justkui tähendaks seda, et kui need programmid kaotataks näiteks Taanis või Ühendkuningriigis, siis noored inimesed saaksid sellest kasu ja saaksid lõpuks täiskasvanuks. tundub jah, et süüdistate siin neid toetusmeetmeid. ma mõistaksin, kui te ütleksite, et meetmed on ebapiisavad või riskantsed teatud juhtudel, aga öelda, et ei tohiks olla mingisuguseid aktiivseid või passiivseid toetusmeetmeid noorte inimeste jaoks, see on liiast sest tulemuseks oleks siis lihtsalt öö, kõige turu otsustada jätmine. võib-olla on hispaaniakeelne versioon siin vigane, aga see punkt tekitab väga palju segadust ja mõningad võimalikud tõlgendused on tegelikult väga ohtlikud. sest tulemuseks oleks ultrakonservatiivne mõtteviis. meil toimus kuulamine nende noorte inimestega siin ja nendele tekitas see lõige ka muret, nemad ei saanud kuidagi sellest mõttest aru. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda kolleeg raportöör Reili Turuneni. mina soovisin ka oma muudatusettepanekutega natukene lisaväärtust raportile anda, ma ei räägi nendest kõikidest muudatusettepanekutest, vaid äh, üldiselt äh, sellest, mida ma üritan saavutada oma muudatustega. minu arvates peaks, peaks olema meie parlament kaasatud protsessi ja suudab ka, suudaks ka seda mõjutada, eriti kui me räägime tulevikustandarditest äh, noorte tööhõive puhul. ma arvan, et meie parlamenti tuleks selle kohta ka korralikult teavitada ma arvan, et ennem seda, kui me suurendame Euroopa Sotsiaalfondi, tuleks vaadata, kuidas oleks võimalik seda fondi tõhusamaks muuta, lihtsalt selle asemel, et lisarahasid eraldada. seega oluline on minu arvates pigem selle fondi tugevdamine ja tõhusamaks muutmine. ja me ei peaks keskenduma ainult sellele, kuidas muuta noored inimesed sõltumatumaks, iseseisvamaks, kui nad täiskasvanuks saavad. mina ei pea ennast enam nooreks inimeseks, aga mul on endiselt tugev side noortega ja ma arvan, et äh, paljud toetavad mind, kui ma ütlen, et koolist lahkudes on olukord üsna keeruline vahel, kui ei ole võimalik tööd leida. raportöör rääkis siin ka nendest äh, madal-, väikestest sissetulekutest võib-olla on ja miinimumpalkadest, võib-olla on võimalik äh, neid meetmeid kuidagi parandada üks meetmetest, millest me eelmise raporti puhul rääkisime, on elukestva õppe protsessi ärakasutamine, mis on ka selles sektoris väga oluline, aga noortel inimestel peaks olema pärast kooli lõpetamist võimalik lihtsamini siseneda tööturule. me peame vaatama ka statistikat, millest tuleneb, et tööpuudus on väga suur ja noorte hulgas on see veel üle keskmise suurem ja see protsent mitte ei vähene, vaid suureneb veelgi. seega me peame midagi muutma ma arvan, et raportöör ja kolleegid siin parlamendis peaksid mõtlema selle üle, kuidas jõuda kompromissile selleks, et lihtsustada Euroopa noorte elu. tuleks kaasata elukestva, elukestev õpe. samuti tuleb leida teid, kuidas olla oma töös realistlikumad. ma olen tuleviku suhtes optimistlik ja loodetavasti jõuame me lähinädalatel kompromissidele, et see raport oleks kokkuvõttes edukas, suur tänu. suur tänu, proua Rapti. suur tänu, proua esinaine. mul on au olla variraportööriks Äh, esindan sotsiaaldemokraate ja eelkõige tahaksin tänada Emilit, kes äh, koostas suurepärase raporti teksti. kui me lähtume heast dokumendist, siis on ka parem tööd teha ja siis on ka lihtsam esitada muudatusettepanekuid, mis veelgi paremaks muudavad teksti enda. Äh, see, selle raporti eesmärgiks on miski väga oluline. sellel lihtsal põhjusel, et me töötame tulevaste põlvkondade nimel. ja see, need uued põlvkond, ja see uus põlvkond, kes on tulemas, on täiesti eriline, see on võib-olla esimene noorte põlvkond, ma ei taha küll olla pessimistlik, aga ma ütleksin, et see on esimene noorte põlvkond, kelle elu saab olema viletsam kui tema vanematel. valitseb kriis ja peame arvesse võtma, et kui me räägime noortest ja kui koostame õigusakte noorte teemadel ja vaadates läbi muudatusettepanekud, leian ma, et meil on siin veel äh, arenguruumi, e, et välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. Äh, mõningaid aspekte tuleks täpsustada, nende üle tuleks veel rääkida, asju analüüsida nagu näiteks härra Serkas, meie koordinaator, rääkis ühest küsimusest, mille üle tuleb mõelda. on ka selliseid probleeme. ma ei ütleks probleeme, ma ei kasutaks seda sõna, aga on ka teatud seisukohti, ideid, mis minu arvates on problemaatilised. toon teile ühe näite ma ei hakka kõiki muudatusettepanekuid äh, vaatlema, üks näide. muudatusettepanek üheksakümmend kuus. härra Elmeri muudatusettepanek. siin soovitakse konkreetset ettepanekut lõikes üksteist. siin rõhutatakse, et paindlikkus ilma sotsiaal- kindlustuseta ei ole viis pikemas perspektiivis võitlemaks noorte probleemidega tööturul. selline tekst. Äh, selle sooviks härra Helmer sealt kustutada. minu arvates on see keskne idee, mis peab kindlasti teksti alles jääma. kui me selle lõike üksteist osa kustutame, siis jätame uue põlvkonna ilma kaitseta tööandjate meelevalda. see on näide, millele me peame pi-, tähelepanu pöörama. ja teisalt, ma, mul on hea meel näha, et kõik fraktsioonid on esitanud muudatusettepanekuid. Nende eesmärgiks on lihtsustada noorte pääsu tööturule ja ma annan järele kiusatusele ja ütleksin, et see raport on tihedalt seotud sellega, mida me eelnevalt arutlesime, kus meil oli siis juttu ebatüüpilistest töölepingutest. tavaliselt ebatüüpiliste lepingute puhul äh, on ohvriteks jutumärkides sageli noored, noored, kes üritavad jalga ukse vahele saada, tööturule pääseda ja sageli nõustuvad sellega, et nende õigusi ei austata. Nad aktsepteerivad diskrimineerimist, surve avaldamist tööandjate poolt. seda kõike peame me silmas pidama ja lõpetuseks ja lühidalt ma olen selle raporti saatuse suhtes äh, üsna positiivselt meelestatud. ma arvan, et meil õnnestub see, äh, õnnestub Emily poolt koostatud teksti veel paremaks muuta ja kokkuvõttes saame tulemuseks raporti, mis äh, võimaldab kaasata positiivselt parlamendi ja komisjoni noorte toetuseks. suur tänu ja nüüd anname sõna raportöörile. Mhm, okei, <laughs> thank you. suur tänu. lühidalt. tänan teid kõiki kommentaaride eest. olen nad äh, üles märkinud. kohtume peatselt äh, variraportööriga. tahaksin toota proua Rapti poolt öeldut. see puudutas muudatusettepanekut üheksakümmend kuus Äh, mis puudutas äh, kaitstust, meil on tõesti seda lauset vaja ja loodetavasti me saame ka toetuse sellele siin komisjonis. ja viimane märkus, mis puudutas põhjendust F veel kord. mind ei ole kunagi varem süüdistatud selles, et ma olen konservatiivne, see on nüüd küll esimene juhtum. igal, suur tänu, härra Serkas, selle eest. ma üritan sellesse rolli sisse elada mis minu jaoks on problemaatiline nende kolme näite puhul, on see, et noori kaitstakse vähem, sest et nad on noored. kaitstakse vähem kui teisi töötajaid. ma tooksin teile ühe näite. Taanis viidi läbi reform kümme aastat tagasi. selle eesmärgiks oli see, et kui töötaja on noorem kui kakskümmend viis aastat, siis ta saab viiskümmend protsenti töötuhüvitisest ainult see tähendab, et kui te olete noor müüriladuja, teil on koolitus, te olete võib-olla kaks aastat töötanud, siis tek-, ja tekib äh, majanduskriis, lähete tööagentuuri, ütlete, ma olen tööst ilma ja te siis te ainult viiskümmend protsenti töötushüvitist, miks? sellepärast, et te olete noorem kui kakskümmend viis aastat. ja see ongi minu küsimus. sama kehtib Ühendkuningriigi miinimumpalga kohta, mis on väga madal ja mis on tõeline probleem noortele, ei või, kuna see ei võimalda ära elada. ei, ei tohiks olla erinevaid miinimumpalku sõltuvalt vanusest. ja viimane näide, Prantsusmaa. siin tuleks võib-olla seda arutada pisut pikemalt. ma mõistan, et te tahate julgustada noori tööturule ja ühiskonda Taanis mõeldi samuti, aga probleem on selles, et kui tegemist on majanduskriisiga, siis inimene on võib-olla lõpetanud kooli, ta on ikkagi noorem kui kakskümmend viis, ta saab Taanis väga vähe ja Prantsusmaal mitte midagi. kui inimene on kaheksateist, võib ta käia valimas, maksab makse, tal on samad kohustused, kuid pole millegipärast samu õigusi. ja seda ma siin kritiseeringi võib-olla me peame lihtsalt vaatama sõnastust, ma olen valmis seda tegema, kuid me ei peaks siiski kõhklema ja peaksime mainima neid probleemseid näiteid. aga kindlasti mõtleme midagi välja. ja, ja veel üks viimane märkus. kohtusin noori, noore müüriladujaga Taanis. tema elab ühes väikeses Taani linnas. ta on töötu sest äh, Taanis ei olegi tema eriala esindajale üldse tööd. viiskümmend protsenti nendest on ilma tööta. ta ostis paar aastat tagasi oma tüdruksõbraga korteri, neil on oma sõltumatu elu ja nüüd ta saab ainult viiskümmend protsenti töötuhüvitist. ja tema vanemad peavad maksma tema korteri eest, vastasel korral ta peab sellest lahkuma, see korter ei ole küll kallis, see on äh, kahetoaline täiesti tavaline Taani väikelinna korter ja seda ma tahaksingi öelda, see ongi suur probleem. see, see, see takistab inimesel saama täiskasvanuks ja, ja elamast sõltumatut elusorda. Ähm, jah, ähm, damit ähm, ist diese debatte jetzt beendet. sellega on meie arutelu lõppenud kolmekümne esimesel me hääletame. okei okay. ah,, ja, no jetzt bin ich äh, äh, in der richtigen tabelle. Am ersten juuni wird esimesel juunil on see taas päevakorras, täpsemalt arutame siis kompromisse. ja teisel juunil hääletame seda raportit ja täiskogul tuleb see arutlusele juulis see arutelu on nüüd siis lõppenud. ja nüüd me oleme üsna keerulises olukorras, sest linn on läinud ja mina pean siin juhatama koosolekut omaenda raporti ajal. teen, mis suudan. kuuldavasti naised on võimelised tegema erinevaid asju samal ajal. nii et ma üritan, annan iseendale sõna ja üritan teha nii lühidalt kui võimalik et need, kes on jäänud siia seda raportit arutlema, saaksid võimaluse ka oma kommentaare teha. see on samuti omaalgatuslik raport teemal tööhõive võimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. sellise raporti puhul muidugi võib oodata tavapäraseid äh, arvnäitajaid, kui palju töökohti luuakse ühes või teises sektoris, kui palju kusagil. ma olen üritanud neid andmeid leida ja neid objektiivselt hinnata ja tahtsin need arvud ka kõik kirja panna, kuid see hinnang näitas, et paljugi sõltub sellest, millised on töökohtade definitsioonid. uurisin kahekümne, üle, rohkem kui kahekümne uuringu tulemusi ja pole ühtegi arvu, mida tegelikult oleks võimalik kirja panna. kogu seda protsessi ma olen siis üritanud raportis ka kirjeldada. kõik sõltub tõesti sellest, kuidas töökohti defineeritakse. ma otsisin definitsiooni ja leidsin definitsiooni, mis peaks olema meie jaoks vastuvõetav kõikidele. see on definitsioon IL, ILO dokumendist, mis, mida kasutati G kaheksa ministrite kohtumisel ja see on ka rahvusvaheliselt täna tunnustuse saanud ja ma arvan, et ka meie võiksime selle kasutusele võtta. selles definitsioonis öeldakse, et igasugune töökoht on reaalne töökoht, kui see aitab kaasa keskkonnakaitstele, kaitsele, ressursside kaitsele, aitab kaasa vee ja õhu puhtusele, mis on otseselt seotud nende tegevustega, või ka tootmisprotsessis kus on tegemist tööprotsessi parandamisega see puudutab uusi töökohti, ka olemasolevaid töökohti, kus on midagi paremaks muudetud ja see on väga erinev lähenemine asjadele. see oli siis rohelise töökoha definitsioon. uued äh, tegevus, uusi tegevusvaldkondi on palju ja need on täiesti lahutatud traditsioonilisest tööturust Euroopas, kus toimub sotsiaaldialoog ja kus on täidetud teatud tingimused. see puudutab sotsiaalpartnereid, sotsiaalpartnerid ei olegi üritanud sekkuda nendesse uutesse sektoritesse, nad ei mõistagi, kui kiiresti need sektorid esile kerkivad ja seepärast ei ole ka baastingimusi loodud. tulemus on, et me näeme kiiret kasvu mõnes valdkonnas, kus on praktiliselt ja kus ähm, teistes sektorites valitseb praktiliselt, äh, valitsevad metsiku lääne seadused ma ei arva, et see on hea, hea kuvand uute sektorite jaoks, kui neid nähakse kui metsikut läänd. see on atraktiivne töötajatele ainult siis, kui tegemist on jätkusuutlike töökohtadega. seepärast oleme need kaks teemat ka omavahel sidunud. olen ka sotsiaalpartneritele seadnud terve rea ülesandeid see on huvitav arutelu, mida olen pidanud ka erinevate gruppidega. nüüd oleks huvitav vaadelda ka üksikasju. ja edasi, komisjon on koostanud oma dokumendi sellel teemal, sellega võite tutvuda ise. see on tööhõive kaks tuhat üheksa, kus räägitakse kliimamuutustest ja töökohtadest. seda lugedes näha, on, on selge, et tegemist on väga teoreetilise nägemusega. siin ei võta arvesse meie reaalseid kogemusi. seega need ähm, arvud on küsitavad. komisjoni dokument annab teoreetilise ülevaate olukorrast, kuid ta pole väga realistlik, näiteks äh, taastuvenergia osas on arvud, mis teoreetiliselt näitavad, et kui söesektoris kaob üks töökoht, siis luuakse ja tarvitatakse ära sama energiahulk. ma leian, et see ei ole õige arvutus, ma ütlen seda avalikult komisjonile. Saksamaal on olemas õigusaktid, mis edendavad taastuvenergia kasutamist ja me võime näha, et luuakse palju rohkem uusi töökohti kui seda öeldakse siin komisjoni dokumendis. meil on seal, mul on siin selle kohta ka tabeleid, ma võin need saata variraportöörile. kogemused näitavad, et on tohutu eksporditurgu, turgude potentsiaal ja seega siis ka töökohtade loomise potentsiaal on palju suurem. peaaegu pool toodangust läheb ekspordiks, sest me oleme konkurentsivõimelised selles valdkonnas seega me ei tohiks teha selliseid üks pluss kaks lihtsaid arvutusi. nüüd üks teine tähtis küsimus on, kuidas me saavutame ja kuidas me suuname seda töökohtade loomise potentsiaali. on riike, kus olukord ei ole stabiilne või sektorites, kus ei ole selgeid, selget struktuuri, selgeid seadusi, seal me ei näe potentsiaali töökohtade loomiseks. ja neid äh, luuakse ka väga vähe, selle kohta on väga huvitavaid uuringuid. olen arutanud ka teiste komisjonidega, kes selle teemaga tegelevad ja küsinud ja palun, et nad seda arvestaksid oma arvamuste koostamisel. ja teiseks teine põhjus, miks me seda potentsiaali ei saa ära kasutada, on, on see, et meil on vaja väga spetsiifilistel aladel tegutsevaid töötajaid. Saksamaal on meil nendest just puudu. ja miks? sellepärast, et me ei investeeri piisavalt koolitusse ja haridusse ja see ongi üks tähtsamatest küsimustest. peame mõtlema sellele, kuidas saavutada uutes sektorites, aga ka sektorites, kus toimuvad muutused. kuidas muuta ke-, töökohti keskkonnasõbralikumateks ja kuidas me saavutame siis investeeringuid haridus- ja koolitusse nendes sektorites, see on peamine. Need on peamised öö, äh, mõtted minu raportis ja ootan huviga kolleegide seisukohti. ma näen, et mõned on siiski siia jäänud ja kõnelejate nimekirjas on siin ka terve rida inimesi, härra Ludvigson. ordet, eh, fru talman, och också ett stort tack till eh, föredragande som dessutom är ordförande idag för hennes utkast. suur tänu, et te mulle sõna andsite, proua esinaine. suur tänu ka teie raporti projekti eest loodetavasti ma ikka jõuan oma Göteborgi lennuki peale täna õhtul veel, kuigi mul on aega juba üsna vähe. niisiis, kas meil on tarvis pidada arutelusid oma eluviisi üle, selle üle, kuidas me öö, toodame kaupu ja teenuseid, me peame muutma oma käitumist, pidades silmas kliimamuutust, me peame võitlema kliimamuutuse vastu, aga nüüd me räägime pigem juba sellest, mitte sellest, kas, vaid milliseid muutuseid me soovime sisse viia. mina töötasin oma karjääri jooksul autotööstuses ja ka sellest tööstusharust on päris palju räägitud ma olen suhteliselt optimistlikult meelestatud äh, roheliseks muutumise osas. meil on tarvis aga paika panna pikema perspektiivi reeglid, mis oleks selged, et oleks ka stiimuleid tootmisviise muuta. ettevõtetel peab olema aga ka võimalus hinnata kulusid ja planeerida tulevikku. Need meetmed peavad aitama kiiresti tulemusi saavutada aga tagama ka selle, et ettevõtted saavad restruktureerida ja planeerida tulevikku. ja ettevõtjad mõistavad ka, et selline süsteemi muutumine peegeldub positiivselt ka raamatupidamises. samas on tööstusharusid, kus muutusteks on tarvis rohkem aega ja paindlikkust. veel üks oluline aspekt roheliseks muutumises on see, et me peame arvesse võtma tervet toote elutsüklit. see, ja see puudutab ka teenuste osutamist, mitte ainult kaupade tootmist. ka tooted ise peavad olema keskkonnasõbralikud seda läbi terve oma elutsükli. Nad peavad olema ka toodetud äh, keskkonnasõbralikult, et neid saaks pärast keskkonnasõbralikult kas hävitada või ümber töödelda. oluline on tagada, et, et need reeglid oleks rakenduvad, rakendatavad ka uute sektorite puhul. tõsi on see, et roheliste, rohelisi töökohti nimetame me kõrgtehnoloogilisteks töökohtadeks, aga tegelikult on tõsi see, et suurem osa uutest töökohtadest on, nõuavad madalat või keskmist kvalifikatsiooni. eriti just vanemate sektorite puhul, aga oluline on mõelda ka uute sektorite peale ja mõjudele seal nüüd äh, haridus ja koolitus. me peame viima sisse ka seal valdkonnas muudatused, et me jõuaksime rohelisse majandusse. meil on tarvis piisavalt teadmisi teadustööks, me peame uurima viise, kuidas leida uusi koolitusviise. me ei peaks lihtsalt olemasolevaid äh, teadmisi kohaldama rohelise majanduse tarvis. ma arvan, et see raport on palju põl-, paljutõotav, ma ootan ka kolleegide panust, veel kord ma vabandan, et ma pean nüüd lahkuma lennuki peale, aga kõik pannakse ju protokolli kirja ja küll ma sealt loen. suur tänu! Ähm, ma olen väga rahul sellega, et te siia veel jäite, suur tänu!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 Äh, oli juba äh, varem teada, kuidas teemat käsitleda on vaja, sest tegemist on tõesti väga olulise teemaga, me peame äh, ühise definitsiooni jätkusuutliku töö, keskkonnasõbraliku töökoha jaoks leidma, mina arvan, et ähm, töökohti tuleks eelkõige käsitleda jätkusuutliku majanduse mastaapides, mitte rääkida ainult iseseisvatest rohelistest töökohtadest. nüüd. raportöör toonitas samuti, et väga äh, raske on eristada mõnda äh, majandussektorit, mis äh, saab olla rohelisem kui teised, seetõttu ongi väga oluline niisuguse laiema lähenemise omaks võtmine. traditsioonilises tööstuses, näiteks autotööstuses, rehvitööstuses on tähtis, et rehve äh, toodetaks ähm, vähema materjalikuluga, näiteks kümme protsenti vähem toorainet läheks, et äh, toodetaks äh, rehve, mis kestavad kakskümmend protsenti kauem kui vanad rehvid, see on jätkusuutlik lähenemine. mis sellest siis nähtub? statistikast, see, sellest te olete kõnelnud juba piisavalt. veel üks probleem, mis tõusetus toet-, toetuste andmisel tööstusele võib tekkida mm, turumoonutusi, iseäranis kui me mõtleme äh, teatud soodustuste, finantstoetuste eraldamisel, kui tehakse halvakvaliteedilisi investeeringuid. muidugi võib ühte sektorit toetada, kuid mitte ühte ja ainsat sest kui äh, pidevalt mingit sektorit toetada, siis nad lihts-, lihtsalt harjuvad ära selle toetuse saamisega. kui nüüd toetus kaob, jääb äh, tööstusharu raskustesse, seega niisugustest olukordadest ja mis sellest tuleneb, tuleb rääkida. järgmiseks. tahaksin veidi ka kritiseerida raportööri lähenemist töökohtade kvaliteedile, nende jätkusuutlike töökohtade kvaliteedile. muidugi on vaja rääkida halvasti tasustatud töökohtadest, on vaja kõnelda ka töötajate töötingimustest. seega tuleb arvestada töötingimusi ning töölepingu kvaliteediga seoses tuleb vältida ka kindlasti dumpingut. väga oluline on, et rohelised jätkusuutlikud töökohad oleksid võrdsel tasemel teiste töökohtadega. ja veel üks märkus. raportöör kritiseeris seda, et tuleb jõuda olukord, korrani kus, kus neljakümnel protsendil noortest oleks ülikooli diplom, nelikümmend protsenti. see on ikkagi selge, et ähm, kui me ka soovime niisugust eesmärki saavutada, me ei tohi meie eesmärk olla, et et noored jääksid lihtsalt liiks liigselt harituks, nad, inimesed peavad saama haridust nautida ikkagi kogu elu kestel. veel üks teema, millest tuleb rääkida, naiste kvoodid. mina pärinen Põhjamaast ja mina olen harjunud sellega, et et äh, oma õigustikuga oleme me reguleerimisel üsna kaugele läinud Põhjamaades on naiste tööhõive palju kõrgem kui mujal ja eh, muide ka ilma kvootideta, näiteks eh, rahvasaadikute seas on eh, naised ülekaalus. arvan, et ta, et sel teemal teen ühe muudatusettepaneku. nüüd Tobini maksuteema. millisel võim-, millisel viisil võimaldab see eh, tulu teenida, mina olen selle mõtte suhtes muide üsna kriitiline. meil ei ole vaja mingisuguseid uusi makse välja mõelda, mis turumoonutusi tekitavad, kas siis tööturul või üldse turul liikmesriikide avalik sektor peab ikkagi toime tulema uute väljakunnete, kutsetega ja ma arvan, et nii, niisuguse lööb ei ole mõtet sellist maksu sinna sisse võtta. ja nüüd jätkusuutlik äh, majandusareng, jällegi väga ähmane mõiste tähtis on meeles pidada seda, et see, mis on öeldud raporti sissejuhatuses või esimeses lõik, lõigus, see defineerib juba selle, kas tegemist on jätkusuutliku tööstusega või mitte. Um kõige olulisemate punktide puhul, mida äh, mina rõhutasin, usun, et on võimalik muudatusettepanekutega raportit paremaks muuta. suur tänu! suur tänu, sõna saab härra Hendel. ma arvan, et raport on väga hea alus edasiseks tööks. raporti, raportööri öeldust tuleb täiesti õigesti välja, et sotsiaalpartnerid ei ole veel kohanenud uue tööstusega mina töötan päikeseenergia, tuuleenergia sektoris, aga ma olen näinud seda ka mujal uute ettevõtete puhul. sotsiaalsete standardite alalhoidmine ja ametiühingud tunduvad pigem takistusena uutele ettevõtetele ja mõnel puhul isegi heidutatakse neid aktiivselt. kui me nüüd räägime õiglastest muutustest, siis mõtleme, kuidas avalikke hankeid korraldatakse, võib-olla ka nende puhul tuleks nõuda ettevõtetel teatud sotsiaalsete standardite tagamist, näiteks seoses töökohtade jätkusuutlikkusega ja nii edasi. ma arvan, et niisugune meede võiks jätkusuutlikkust soodustada, kindlasti leiab mingisuguse sõnastuse selle väljendamiseks. suur tänu! ma vaatan nüüd siin ruumis ringi, kas Euroopa Komisjoni esindaja on ka siin näete, ongi keegi siin Euroopa Komisjonist. Monika Schlebinger, palun. suur tänu. suur tänu raportöörile ja koosoleku juhatajale ja suur tänu selle hästi struktureeritud kõikehõlmava raporti eest. mina tulen siis tööhõive peadirektoraadist kus tervitatakse seda raportit, aga on tõstatatud ka mitmeid küsimusi, nimelt ka, äh, on küsitud, kas kõige kaitsetumad elanikkonnarühmad saavad uuest olukorrast kasu. paljud mured seoses raportiga on õigustatud ja aga samas äh, me tahaksime näha, et tööhõivepoliitika alaseid komisjoni algatusi võiks raportis samuti toetada, sest need on suunatud just tööturu kohandamisele vastavalt majandusolukorrale. aga me oleme valmis ka oma ettepanekut teile kirjalikult esitama, kui te soovite. siiski tahaksin välja tuua kolm olulist aspekti. kõigepealt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia. jätkusuutlik äh, kasv on ük, ainult üks osa kasvu tagamisest meetmete või temaatikast äh, me peame rääkima, aga konkurentsivõimelisest majandusest, Eh, mis on jagatud rohelistel, rohelisele sektorile. kindlasti tuleks toetada eh, uute tehnoloogiate rakendamist, uute turgude hõivamist, aga eh, strateegias on veel üks prioriteet, see on kaasav kasv. nagu ma juba ütlesin, selle eesmärk on tagada ligipääs tööturule kõigile ja kogu elu jooksul see tähendab seda, et on vaja eh, uusi prioriteetseid algatusi, eh, aidata inimestel uusi oskusi omandada ja uue strateegia prioriteedid on ka suunistes nüüd kajastatud, tööhõivepoliitika suunistes. ma arvan, et uued oskused ja uued algatused töökohtade loomisel on juba andnud väga häid tulemusi, mis on olulised ka muidugi ju selleks, et vastata uutele tööturu vajadustele, näiteks roheliste töökohtade loomine, haridus- ja koolitussüsteemide kohandamine uuele olukorrale näiteks meil on juba välja töötatud vastavad kavad kuni aastani kakskümmend kakskümmend. meil on ka väljaarendamisel mitmekeelne äh, oskuste sõnastik Euroopa tasandil ja see kindlasti aitaks kaasa tööhõive suurendamisele. nüüd oskuste sobitamise kohta võib öelda, et meil on juba signaale, et äh, tööturu kõige madalamal ja kõrgemal tasandil on asjad hakanud liikuma, sta-, stagneerumine on vähenenud ka tööturu keskel. muidugi on kõiksuguseid, igasuguseid oskusi vaja nii mm, häste oskustega töölisi kui ka kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid on vaja. Euroopa kohtumine Euroopa Liidu Ametiühingute Konföderatsiooniga näitas, et on suurenenud vajadus kvalifitseeritud töötajate järele, sellepärast et seoses innovaatikaga on järjest Äh, rohkem uusi oskusi vaja. muidugi tuleb leida tööd ka nendele, kellel on vähem oskusi, tagasihoidlikumad oskused. ja jällegi tingimusel, et nad saavad piisavalt koolitust ja et neil on piisavalt haridust. ja nüüd lõpetaksin oma sõnavõtu lisades veel kahe tuhande, andmeid kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa tööhõiveraporti kohta. see raport tegelikult on äh, analüütiline dokument, mis annab ülevaate mitmetest erinevatest uuringutest, kaasa arvatud komisjoni enda uuringut ähm, tööturumeetmete kohta. võrreldes nüüd teie järeldustega on seal samuti näha, et muudatused on eelkõige kvantitatiivsed, aga eh, kõiki erinevaid eh, uurimusi on eh, raske võrrelda, sest nende lähtepunktid, metoodikad on olnud erinevad. aga ma tahaksin siiski tõstatada veel ühe küsimuse, ma tahaksin välja tuua eksporditundlikkuse ähm, uurimuse ja selle uurimuse, mis puudutas äh, taastuvenergiat ja nendes ähm, uurimustes toodi välja või äh, modelleeriti erinevad stsenaariumid, mis võivad mõjutada taastuvtehnoloogiate valdkonnas Euroopat, toodi välja siis pessimistlik, äh, keskmine ja optimistlik stsenaarium ja nende uurimuste põhjal võib öelda, et et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib jõuda keskmise ekspordi tasemel ka mm, meie taastuvenergia eesmärkideni. optimistlik eksport näeb ette kolmkümmend kuus tuhat tuhat lisatöökohta, optimistlik ähm, stsenaarium näeb ette kahe, üle kahe miljoni töökoha loomise. Need on väga huvitavad uurimused, ma olen valmis neid edaspidi arutama. suur tänu teile veel kord raporti eest, keskustelu eest ja ootan suure huviga, mis sellest raportist edasi saab, tänan. Äh, suur tänu, proua Schlebinger ma lisaksin siin lühidalt, et sest ma arvan, et me ei peagi siin eriti palju aega selle küsimuse peale kulutama. et mis puudutab variraportööride poolt öeldut, võin ma kinnitada suurt osa sellest. ma nõustun sellega, et meil on tarvis stabiilseid raamtingimusi pikema perspektiivi jaoks Saksamaal on kümne aasta vanune seadus, mis tegeleb taastuvenergia tehnoloogiate äh, töö, äh, töökohtade loomise potentsiaaliga. mis puudutab neid numbreid, mida te mainisite, siis siin tuleb ka natukene muiata. mis puudutab näiteks eksporti Saksamaalt, see ei ole ainult Saksamaa, vaid ka näiteks Hispaania, Taani või teiste riikide puhul nii. härra Ludovikil on õigus, asi ei ole ainult kõrgkvalifikatsiooniga töölistes ka keskmise ja madalama kvalifikatsiooniga töötajad on vägagi kaasatud nendesse uutesse valdkondadesse. ma mõistan vägagi üldist lähenemist, mida te toetate. meil on tarvis muuta ka oskusi madalama palgaga töötajate puhul. kakskümmend kakskümmend strateegias rõhutatakse suuresti kõrgharidust ja edasiõpet niisiis minu arvates meie lähenemine on üsna erinev ja oluline oleks vaadata ka olemasolevaid uuringuid, leidmaks arengupotentsiaal, et me saaksime rakendada oma strateegiaid vastavalt sellele nüüd äh, töötingimuste halvenemine. ma ei rääkinud päris sellest, aga meil on tarvis vältida riske, mis tulenevad väga kiiresti loodud töökohtadest. inimesed peavad ka oma tööst ära elama, olukord võib olla küll selline, et tuuleenergiasektoris, aga mitte päikeseenergiasektoris. peamine küsimus on siin, kuidas mõlemad pooled saaksid koos töötada Soome jaoks ei pruugi see olla probleem, aga teistes riikides tundub see siiski probleemiks olevat ma soovisin seda küsimust mainida, sest ma ei tohtnud, tahtnud olla liigselt naiivne või optimistlik, vaid tegeleda reaal-, realistlikult probleemidega ja selles valdkonnas on tarvis poliitilist tegevust. igatahes sooviksin ma tänada kõiki selle arutelu eest. kõik on vist saanud äh, kätte koopia uuringu kokkuvõttega mis äh, on seotud selle tekstiga. igal juhul need koopiad on siin olemas. ja nagu komisjon ütles ka kahe tuhande üheksanda aasta tööhõiveraportis ja see, ja selle lisas, seal on mitmed aspektid välja toodud, et kvaliteet on erinev ja nii edasi. aga kui te soovite süviti minna, siis materjali on siin palju suur tänu ka komisjonile. nüüd ajakava. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kaheksateist mai. mitte nii väga kauge aeg. ja ma paluksin, et variraportöör võtaks minuga ühendust äh, millal iganes kui teil on mingisuguseid küsimusi. tulge lihtsalt minu kontorisse või võtke ühendust. muudatusettepanekuid arutatakse juunis, kakskümmend seitse, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm juuni. hääletus toimub kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juulil ja pärast suvevaheaega on plaanis täiskogule minna sellega dokumendiga esimesel äh, äh, täiskogul septembris, võib-olla minnakse teisel. vähemalt üritame minna teisele septembri täiskogule, et belglased saaksid äh, ka olla osalised selles töös. detsembris toimub konverents ja enne seda konverentsi soovime me oma seisukohta väljendada läbi selle raporti. selle nimel me võitleme siis algavad arutelud nõukogus. detsembris võetakse vastu nõukogu otsus. ja minu arvates tähendab see, et meie oleme initsiatiivi enda kätte haaranud, muidu ei oleks meis, meid üldse tähele pandud. millal me uuesti kohtume? esmaspäev, seitseteist mai Strasbourgis erakorraline koosolek kella seitsmest üheksani õhtul. ja siis järgmine koosolek pärast seda on esimene juuni. alates kella üheksast terve päev läbi. siis ka teisel juunil nautige oma õhtut, suur tänu!